okei okay,, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, tere hommikust. lubage avada tänane istung. kõigepealt tutvustaksin teile siis esimehe teadaandeid ja eilseid koordinaatorite koosoleku otsuseid. kõigepealt, mis puudutab koordinaatorite kohtumist, siis seal rääkisime me käimasolevaid arutelusid seoses esimese raudteede paketiga, täpsemalt siis seoses selle uuesti sõnastamisega ning raportöör andis meile ülevaate nendest äh, läbirääkimistest ja mis on saavutatud. oli neid fraktsioone, kes arvasid, et äh, siseturgude avamine ning infrastruktuuri lahtisidumine äh, juhtimise ja transpordi äh, alased tegevused peaksid kõrvale jääma, teised, sealhulgas ka raportöör, nõudsid seda, et komisjonile tuleks jätta poliitiline surve selleks, et nad tuleksid välja uute ettepanekutega raportöör palus äh, siis äh, jätkata läbirääkimisi fraktsioonidega selleks, et äh, jõuda ühisele kompromisslahendusele selles küsimuses. komitee menetluse osas olete ilmselt kursis sellega, et meil on kaks teemat, pilootide tunnistused ja, ja turvaskännerid ja see on täna ka hääletusel selles osas, kas me oleme nõus või, või lükkame tagasi ettepaneku, üks fraktsioon oli vastu äh, piloodi tunnistuste küsimusele, teised olid vastu, üks teine oli vastu äh, turvaskännerite osas, nii et seega otsustasime, et toome selle küsimuse nüüd hääletusele komisjoni täiskogu ette, nii et paari minuti pärast hääletame. raportööride ja arvamuse koostajate nimetamine kõigepealt raportid, nõukogu otsuse ettepanek teatud lennuteenuste osalise kokkuleppe osa vahe, kohta Türgi ja Euroopa Liidu vahel, siin oli otsus see, et raportöör peaks tulema siis komisjoni juhatuse seest, seda me oleme teinud tavaliselt kahepoolsete kokkulepetega nüüd määruse eelnõu, millega parandatakse nõukogu määrust kolm kaheksa kaks üks ja viis kaks kuus üks, nimelt äh, tahograafid. selles osas on siis sotsialistid need, kes nimetavad oma raportööri ja see on otseselt seotud ka seadusandliku ettepanekuga koordinaatorite kohtumise punkti number kaheksa eh, teadete osas. nüüd arvamused, mitmeaastane finantsraamistik, koordinaatorid leppisid kokku, et eh, raportööriks eh, on esimees ja see on otseselt seotud siis järgmise punktiga koordinaatori kohtumisel, mis oli punkt number kümme nimelt eh, pärast eh, jätkusuutlike ressursside ajutise komisjoni raportit eh, tuleb siis meie jätkutöö ja see otsustati samuti anda esimehele otsu-, koordinaatorid otsustasid mitte koostada arvamust ÜRO majanduskomisjoni arvamuse kohta jalakäijate turvalisuse osas ja ei koosta me arvamust ka ühtsete Äh, sõiduki, äh, ühtsete sõidukite reeglite kohta, mis puudutab äh, väävli osalust merel kasutatava kütuse osas, see jääb ALDE fraktsioonile, oli teatud dokumente, mis meile anti infoks, nimelt teatis Euroopa Liidu kommunikatsioonipoliitika naaberpiirkondadega koordinaatorid otsustasid mitte koostada arvamust, teatis komisjonilt ülevaate kohta e, teatud vedelkütuste väävlisisalduse kohta, see seostatakse ALDE arvamusega, mille ALDE koostab siis äh, Eh, nende kütuste kohta juba niikuinii. delegatsioonid, ettepanekud tehti kõikide fraktsioonide poolt ja koordinaatorid leppisid siis kokku Rahvapartei ettepanekus Itaalia, Milano, Veneetsia, Triest eh, ja ALDE osas leppisime ka kokku, ALDE ettepanekul leppisime ka kokku. nüüd äh, teised küsimused, äh, komisjonide, parlamentide vaheline tegevus otsustasid, et selles osas koordinaatorid mõtlevad veel, et kuidas äh, koostada või kokku kutsuda pigem äh, kohtumine rahvusparlamentide esindajatega. kolmekümnendaks septembriks tuleks mõtted esitada ja siis äh, võtame otsuse selles osas, et kuidas see tegelikult hakkab välja nägema meie koostöö rahvusparlamentidega kümnendal oktoobril president Buzek on esitanud teatise esimehele konfidentsiaalse informatsiooni osas ja koordinaatorid on äh, leppinud kokku selles, et pannakse paika nagu ka varem äh, liikmetest prioriteetne nimekiri ehk siis esimees, koordinaatorid ja aseesimehed, kellel on juurdepääs äh, konfidentsiaalsele informatsioonile olen saatnud kirja asekomisjoni presidendile Kallasele ja sain ka vastuse tema mm, käest mõlemas küsimuses, mille osas talle kirjutasin. Nelli Kruus esitab EKOL-i ettepaneku, mille komisjon võtab vastu septembris, kaheksandal septembril täpsemalt rohelised tõstatasid küsimuse seoses Poola ja äh, selle küsimusega, et Ühtekuuluvusfondi vahendeid on äh, raudteede pealt maanteedele kantud ja räägiti ka sellest, et meid ei ole teavitanud komisjon ametlikult sellest kirjast ja seega tundub, et parlament võib-olla on komisjonil jäänud kahe silma vahele ja nad on meid veidi eiranud. ega maailmas ei ole midagi uut. aga kuivõrd meie selle küsimuse üldse esimesena tõstatasime, oleks võinud eeldada, et nad võib-olla meile äh, ka midagi ütlevad, aga tundub, et Poola valitsus on saatnud hoopis äh, regionaalvolinikule kirja selle kohta, seoses sellega, kuidas nad siis nii-öelda ümber kantisid Ühtekuuluvusfondi vahendeid, nagu te teate, meile see asi ei olnud äh, meele järgi järgmisel koordinaatorite kohtumisel räägime jällegi raudtee reisijate õigustest, rohelised tõstatasid selle küsimuse ja, ja tegid ka vastavasisulise ettepaneku. sotsialistid tõstatasid küsimuse väliskulude eelarvesse toomise kohta Pariis-Amsterdam koridori osas tehti ettepanek, et transpordikomisjoni eelnevalt või sellele järgnevalt korraldame sellise äh, väikese seminari, millel võivad osaleda kõik äh, saadikud, kes sellest on huvitatud. nii palju siis koordinaatorite kohtumisest praegu. kas kellelgi on küsimusi? proua Ajala Sender, palun. suur tänu, härra esimees mul oleks teha omapoolne ettepanek või pa-, pigem pöörduksin palvega teie poole, et võib-olla, härra esimees, teie koos koordinaatoritega võiksite äh, keskenduda transpordipoliitikale naabruspoliitika kontekstis. seni on see kõik olnud baseerunud igasugustel võrgustikel, kuid arvestades, et mitte midagi sellega pole saavutatud, eriti Vahemere piirkonnas, eh, tuleks võib-olla kuidagi teistmoodi läheneda ja et tulemas on ka uusi liikmesriike Euroopa Liitu üsna varsti võiks midagi võib-olla ära teha. nii et komisjon, kui ta oma ettepaneku teeb Euroopa-üleste võrgustike osas, võiks eh, selle kohta ka mingisuguse teatise esitada, ma paluksin koordinaatoritel asjasse süüvida mõnel oma kohtumisel, ärge seda ära unustage, see on kriitilise tähtsusega praegu just. Te teate, et väga paljudest nendest piirkondadest on tõsiste probleemide ees ja riigid, kes on huvitatud koostöös, neid võiks ju äh, võiks kaasata ja, ja, ja see võiks kindlasti olla just osa üle-euroopaliste võrgustike äh, alasest äh, teatisest. loomulikult härra Grosch äh, ja, ja Valge raamat on, on see koht, kus oleks pidanud sellest rääkima, kuid praegu oleks võib-olla see liiga hilja ja peab kindlasti selle ära märkima, härra esimees. Ähm, jah, me algselt kaalusime seda ja seisukoht on, et kui üks fraktsioon tahaks esitada omaalgatusliku raporti selle kohta ja selle eest ka ühe punkti maksta, ega me sellele vastu ei oleks, kuid tegemist on väga üldise dokumendiga, see ei ole väga spetsiifiline ja koordinaatorid arvasid, et me võtame selle teema nii eh, üle-euroopaliste võrkude all eh, esile ja ka härra Grossi raportis esile ja sellepärast eh, arvasime me, et võib-olla seekord võiks lasta sellel asjal minna, kuivõrd tegemist on ainult arvamusega teise komisjoni raportile kui aga keegi tahaks omaalgatuslikku raportit koostada selle osas, siis fraktsioon, koordinaatorid arvasid, et väga hea, aga see läheb neile punkti maksma ja siis sellel hetkel kõik ütlesid, no hea küll, ei ole midagi jätame siis seekord sinna paika. nii et äh, asi oli teie kätes, härra Liberatski, palun. suur tänu, Brian. tahtsin esitada küsimuse kahesaja miljoni kohta, mille me Poolale ümber suunasime raudteetranspordist maantee ehitusse. kas äh, koordinaatorid on selle kohta midagi öelnud, mul on siin mõned reservatsioonid selle ettepaneku kohta, meil on kolm suurt õnnetust, mis on seotud transpordi viletsa infrastruktuuriga Poolas igal aastal, on meil uus ajakava ja reisimine kahe suure linna vahel muutub üha pikaldasemaks. kas äh, koordinaatorid võtsid selle kohta mingisuguse arvamuse vastu? esimees, ei, ainult kinnitasid eelnevalt võetud otsust, et nad on vastu äh, rahastamise ümbersuunamisele maanteetransporti. nii et äh, komisjoni seisukoht on selge, me oleme sellise rahastamise ümbersuunamise vastu, sest see on otseselt vastuolus meie komisjoni pikaajalise poliitikaga. kirjutasin koordinaatorite poolt ka volinik Kallasele, kuid nad ütlesid, et nad ei ole Poola valitsuselt mingisugust kirja saanud. ja täna selgus rohelistelt, et Poola valitsus saatis kirja volinik Haanile ning et seal on palve see rahastamine ümber suunata. meie vahepeal enne suvevaheajale minemist palusime Movie peadirektoraadilt, küsisime neilt, kas nad said selle kirja ja nemad ütlesid, et ne, nemad ei ole mingisugust kirja saanud. koordinaatorid tundsid muret eile e, selle üle, et kiri on kirjutatud, sest minu kolleegil oli isegi sellest isegi koopia olemas. koordinaatorite mure on seega selles, et viimased inimesed, kellele öeldi, et selline kiri on olemas, on siin parlamendis. ja asepresidendiga juttu ajades ilmselt see ka ilmneb hiljem, kuid Äh, mis puudutab teie küsimust, siis äh, selle komisjoni seisukoht ei ole muutunud, me oleme rahastamise ümbersuunamise vastu, äh, sest see rahastamine on ette nähtud raudteetranspordile ja me oleme selle ümbersuunamise vastu. me ei saa siin hakata raha ümber tõstma suvaliselt see on siis praegune olukord ja me jätkame asepresidendiga läbirääkimisi selle üle, mis on toimunud ning kinnitame üle omaenda seisukohta ka edaspidi. härra Sassarov. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et seda on juba siin mitu korda üle korratud, et komisjon on rahastamise ümbersuunamise vastu. ma, aga mina olen öö, siin selle komisjoni liige olnud juba pikka aega, me ei ole kunagi selle üle otseselt arutanud ja mina ei ole kunagi selle seisukoha üle hääletanud, nii et kui me räägime ühisest seisukohast, siis me peaksime siin algatama arutelu ja kui sellist arutelu ei ole olnud, siis ei ole ka õiglane öelda, et see on meie ühine positsioon. loomulikult on Poola raudteevõrgustiku olukord katastroofiline, kuid e, see ei ole tekkinud viimaste aastate jooksul, vaid on tekkinud viimase neljakümne aasta jooksul ja me oleme kindlasti raudtee arengus maha jäänud. samuti pakkusime lahendusi Poola erinevates osades, kuid maanteel toimub samuti väga palju õnnetusi ja maanteede olukord on samuti väga kehvas olukorras. mõlemad võrgustikud on kehvas olukorras. esimees? jah, iga kord äh, siin komisjonis kannan teile ette koordinaatorite otsused ja palun teil need heaks kiita. ja te alati kiidate need heaks, kui te neid heaks ei kiida, siis te ütlete niimoodi. sellepärast ma ei luba siin tekkida süüdistustel, et komisjon ei ole võtnud Poola valitsuse palve suhtes seisukohta. see ei ole niimoodi. meil on seisukoht olemas koordinaatorid võtsid selles suhtes otsuse ja komisjon kiitis selle otsuse heaks. praegu e-, ei ole üldse küsimus selles, mida Poola teha tahab, see puudutab Poolat. meie räägime siin liikmesriigist, kes e, tahab suunata raha ühest infrastruktuurist teise, mis lähevad vastuolus, vastuollu selle parlamendi prioriteetidega. ja meie poole ei ole pöördutud, Poola valitsus ei ole meie poole pöördunud ega ka komisjon ei ole meie poole pöördunud selles osas. ma ei hakka siin äh, arutelu algatama sel teemal, sest äh, igaüks äh, lihtsalt kordaks üle seda, mida me oleme juba öelnud. kuid mina esimehena ütlen, et äh, ma olen kaks korda teile ette kandnud koordinaatorite otsused sellel teemal mõni kuu tagasi juba, kui härra Kraamer selle otsuse vastu võttis ning komisjon kiitis koordinaatori tegutsemise heaks. nii et seega on meil minu meelest äh, siin õiguslik alus tegutsemiseks, kirjutamaks volinikule äh, oma mure väljendamiseks. kuid kahjuks me ei ole selles suhtes vastust saanud. härra Grosch. jah, äh, härra esimees, tahtsin veel ühte asja selgitada. mõni kuu tagasi koordinaatorid tõepoolest ütlesid, et me esitame Poolale selle küsimuse ja eile me ei arutanud selle üle väga pikalt. ma ei saa aru, miks me peaksime sellest tekitama Poola valitsuse ja opositsiooni vahelise arutelu. me ei lisanud eile siin midagi olulist sellesse küsimusse ja niipea, kui me saame vastuse, siis saab komisjon omapoolse kommentaari teha. jah me tõstatasime selle küsimuse, tahtsime teada, mis toimub, andsime oma esialgse seisukoha ja vaatame nüüd, mis juhtuma hakkab. kuid äh, parlamendi au on siin äh, mängus, sest äh, meie olime viimased, kes siin midagi sellest küsimusest teadsid, nii et mingem nüüd edasi. kas ülejäänud koordinaatorite raportiga on kõik nõus? suur tänu, kas te olete ikka kindlad? suur tänu nüüd mingem järgmise punkti juurde päevakorras. hääletamine. ja me alustame hääletamisega kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve üle. palun kontrollime üle kõigepealt hääletamise. loodan, et kõigil on kaardid kaasas. ma tean, proua Lichtenbergeril ei ole ja härra Alcatralli Äh, väga head äh, eeskujud ei näita koordinaatorite poolt siin. nii et härra Liberatski, kas teil on äh, kaart ikka kaasas? ei, kahjuks ei ole, nii et palun arvesse võtta minu hääletamine käe tõstmisega. seega need kolm isikut hääletavad käega, kas nüüd me saame üle kontrollida? proua Pilbao samuti ma tunnen ennast juba kurja kooliõpetajana siin, ütleb eraesimees. Right, well I can I open the, the voting then for the check? kontrollime nüüd siis kõigepealt. kas kõik on hääletanud? rahvaparteist on arvatavasti liiga palju inimesi, nagu tavaliselt hääletamine on lõppenud ja tõepoolest kaks liiga palju Rahvaparteist. jah, right, okei okay., right, let's, let's, let's get going then and I have got the alustame nüüd, neljal saadikul ei ole hääletuskaarte, Rahvaparteist ei ole neist keegi. härra Kross, õnnesoovid distsipliini puhul muudatusettepanek kuus, seitse, üks, seitse härra Riikelt ja teistelt, mis on identne seitse, kuus, seitse, kolm, kolmega, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. siis neli muudatust koos, üheksateist, kolmkümmend kaks ja nelikümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime kolmteist proua Turanilt. hääletamine on alanud. näidake need inimesed, kellel kaarti ei ole. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kaheksateist ja üheksateist poolt. kas te olete poolt? kakskümmend poolt siis. üheksateist vastu, vastu võetud Galileo viiskümmend proua Tsekault, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. personaliküsimused viisteist ja kolm kuus on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist ja kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud transport nüüd null null, kolmkümmend üks ja kolmkümmend üheksa identsed, kõik, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. null üks ja kolmkümmend identsed, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. null kaks ja kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa ja null kolm ei, vabandust, kakskümmend kaheksa eraldi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seega kolm kukub ära, neli ja kakskümmend on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis ja viiskümmend neli identsed jälle, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kakskümmend kuus ja nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa proua Tsikault, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa ja kakskümmend viis identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kolmkümmend neli ja nelikümmend neli kõik koos. Need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse proua Ajala Senderilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrolligem. kolmkümmend kaheksa. hääletamine on alanud. Mr Liberatsky, no, okay. Yeah, yeah, oh, no, no, as long as I am clear. Vote is closed. hääletamine on lõppenud, kolm lisapoolthäält seitseteist poolt, kakskümmend seitse vastu, üks erapooletu, seega tagasi lükatud. üheksa ja kakskümmend neli, nelikümmend ja nelikümmend kuus, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kümme, nelikümmend üks ja nelikümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena suuline muudatusettepanek härra Liberatskilt. see peaks olema lisamuudatusele kakskümmend kolm, kümme, nelikümmend üks ja nelikümmend seitse ehk siis nendele, mida me just hääletasime, kas teil on sellele midagi vastu? ei, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud tagasi lükatud üksteist, kakskümmend kaks, nelikümmend kaks, identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist proua Türanilt koos suulise muudatusettepanekuga proua Lichtenbergerilt, mis peaks olema teil ka olemas. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist, kakskümmend üks ja nelikümmend kolm identsed, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd arvamuse projekt, muudatus üks proua Türaanilt lisana, kes on poolt. vastu, erapooletud, kontrollime seda. muudatusettepanek üks, hääletamine on alanud I have four in favor of... neli lisapoolthäält veel, hääletamine on nüüd lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. number kaks, härra Ertugilt, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, proua Tsikau, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud neli proua Dünaanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, seda tuleks kontrollida, sest koordinaatorid tundusid ainult hääletavat. muudatus neli proua Dünaanilt hääletus on alanud. kolm lisa vastuhäält ja üks lisa poolthääl, hääletamine on lõppenud kakskümmend poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. viis pro-, härra Ertugilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus proua Dünaanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek kuus proua Dünaanilt, hääletamine on alanud üks, kaks, kolm lisa vastuhäält ja üks lisa poolthääl jällegi. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. härra Kantsjani muudatusettepanek seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksas langeb ära, sest võtsime vastu kuuenda, number üheksa, härra Palsitis, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. proua Tikau muudatus kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus, hääletus on alanud. ja neli lisa poolthäält veel. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, kolmkümmend kolm häält poolt, kolm vastu, kolm erapooletut, vastu võetud. palju õnne, härra Liberatski! Next one is the air services agreement between järgmisena hääletame Euroopa Ühenduse ja Mehhiko Liitvabariigi vahelise lennuteenuste üle, äh, lennuteenuste lepingu üle. üks hääletus ainult, hääletamine on alanud. neli lisapoolthäält jällegi. hääletamine on lõppenud nelikümmend poolt, keegi vastu ega erapooletu pole. palju õnne, proua Otsikau! nüüd kaks komitoloogia küsimust kõigepealt. resolutsiooni projekt vastavalt reeglile kaheksakümmend kaheksa punkt kaks ja neli B kodukorrast äh, liberaalide, roheliste ja kuue fraktsiooni nimel. kui te olete selle kokkuleppe vastu, hääletate te poolt, kui te olete poolt, siis hääletate vastu praegu. kas kõik on selge? hääletamine on alanud üks lisab kaks, kolm lisa poolthäält ja üks lisa vastuhääl. Äh, rahvaparteis on teil üks liiga palju. nüüd on kõik korras. hääletamine on lõppenud. seitseteist poolt, kaheksateist vastu, seega tagasi lükatud järgmisena komitee menetluse küsimus, piloodilitsentsid ja ECR-i fraktsiooni protesthääletus on alanud. kolm lisa vastuhääli, üks lisa poolthääl. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud kuusteist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud jällegi. suur tänu. Mr. Mr. Berger. Herr Vorsitzender, ich habe eine Frage. härra Berger, mul on üks küsimus, härra esimees. meil on siin nimekiri et vältida vääritimõistmisi, siis esimene hääletus piloodi litsentsi üle. võib-olla mõned inimesed hääletasid seal piloodi litsentside poolt ja piloodi litsentside üle äh, tekkis lihtsalt segadus. ma teeksin ettepaneku, et hääletame uuesti äh, nimekirja kohaselt. vabandust, härra Birker, aga ma ütlesin väga selgelt, mille üle me hääletame. ma võin, olen üsna, üsna kõikvõimas, aga ma ei saa sundida inimesi hääletama vastavalt oma soovidele. igatahes hääletus, ma selgelt ütlesin, mida me hääletame ning sellega on nüüd kõik. härra Kross, protseduuriline küsimus ma mõistan härra Birkeri mõtet, aga antud juhul oli tegemist fraktsiooni nimekirja, mitte sekretäriaadi nimekirjaga. ma oleksin teda toetanud, kui küsimus oleks olnud sekretäriaadi nimekirjas, aga ta rääkis fraktsiooni omast, niisiis esimehel on õigus. jah, kuna me otsustasime hääletada alles eile, siis äh, nimekirja meil ei ole seetõttu ma kõigepealt ütlesingi, mida me täpselt hääletamine ja mida, kuidas hääletamine täpselt, mida tähendab poolt või vastu hääletamine. järgmine päevakorrapunkt, arvamuste vahetus Reini jõe navigatsioonikomisjoniga. palun tulge siia presiidiumisse.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 staying or wishing to hold a meet-. inimesed, kes ei soovi siia jääda või soovivad oma erakohtumisi pidada, tehke seda palun välis, väljas. Äh, tervitan härra Verlingit ja härra Van der Werfi, kes esindab äh, Reini jõe navigatsiooni keskkomisjoni. Nad mõlemad elavad linnas, mida me kõik hästi tunneme, nimelt Strasbourgis kol-, kolleegid, siin on nagu rugbimäng. kuulge. Teil on vahest meeles, et äh, taust on järgmine. Valdorfi äh, äh, õnnetuse järel avaldas komisjon muret meie komisjoni muret kir-, läbi kirja asepresident Kallasele, kus sooviti, et kom-, Euroopa Komisjon annaks oma hinnangu sellele õnnetusele ja millised järeldused peaksid tegema, kuidas, eh, kuidas neid õnnetusi edaspidi vältida. pärast vastust arvasime me, et oleks mõistlik kutsuda siia ka Reini jõe navigatsiooni keskkomisjoni esindajad, et nendega koos arutada äh, milliseid õppetunde meil siit on näha. ja seetõttu ongi siin härra Verling ja härra Vanderwerf kohal. ma olen väga rahul, et nad mõlemad siia tulid sellest intsidendist rääkima. tavaliselt äh, on äh, ettekanded viieteist minuti pikkused ja siis on äh, küsimuste aeg. härra Verling, härra Vanderwerf kasutage seda mikrofoni ja meil on siin veebikaamerad ka üleval, palun. suur tänu, härra esimees. just siis, kui teie komisjoni delegatsioon oli Reini navigatsioonikeskusel külas, siis toimus Reini jõel viimaste aastate üks kõige hullemaid õnnetusi. Valdorf äh, upp tipus Reini jõel ja blokeeris jõe mitmeks päevaks. küsimus on selles, mida me sellest sündmusest äh, õppida saaksime, tagamaks äh, jõe ohutust. praegusel hetkel saame teha mõningaid ettepanekuid. esimene ettepanek on see, et Äh, me, see õnnetus ei tohiks kogu jõetransporti kahtluse alla seada. selliseid õnnetusi juhtub väga harva, võib-olla viiekümne aasta jooksul kuus tükki kokku. ning äh, nende õnnetuste protsent ei ole samuti viimasel ajal kasvanud. teine märkus, siseveetransport on viimasel ajal väga palju arenenud ning kasutatakse üha arenenumaid tehnoloogiaid, keerukamaid äh, sõidukeid. muidugi on siin seotud äh, teatud äh, riskid selle transpordiga ja mõnikord on probleeme ka personaliga. nii et me peame jälgima, et oleks tagatud selle transpordi jätkusuutlikkus ja ohutus. kolmandaks võime öelda, et tehnilised nõuded laevadele on piisavalt kõrged ning siin ei ole mingisuguseid puudujääke. Neid uuendatakse pidevalt eh, keskkomisjoni ja Euroopa Liidu koostöös ning eh, neid eh, nõudeid ka järgitakse. neljandaks on olemas probleem teatud laevade keeruk-, eriti just keerukate konteinerlaevade stabiilsusega. Nende laevade puhul tuleb äh, tagada stabiilsuse arvutamine ning seda äh, küsimust ei kontrollita piisavalt äh, Äh, laevapersonali poolt, seda olukorda on vaja parandada nii väljaõppe kui ka tehniliste vahendite osas, mis on personali käsutuses. Äh, ohtlike ainete transpordi osas äh, arutletakse praegu kokkuleppe üle. ja samuti vajab parandamist ka jõetranspordi juriidilise raamistiku parandamine. siin ei olegi küsimus võib-olla reeglites, mida tuleb muuta, kuid äh, hea, heade tavade arendamine äh, on oluline. eelmisel aastal võtsime vastu rahvusvahelise ohutusjuhise siseveetranspordi kohta ning seda mudelit tuleks järgida, et ohutust suurendada ning lõpetuseks teatud äh, siseveekogud ja ka Reini jõgi on nagu maanteed me ei saa lubada, et õnnetuse kohal need teed blokeeritakse pikaks ajaks me peame äh, kiiresti rakendama äh, operatsioone, et äh, liiklus taastuks võimalikult kiiresti. siin on vaja ennetavaid päästeplaane, nii et kui juhtubki mõni õnnetus, siis oleks võimalikult kiiresti võimalik kaasata spetsialistid, kes toimiksid võimalikult tõhusalt. nüüd annan sõna härra Vandenbergile, palun Meneer de voorzitter, dank u zeer voor uh, deze gelegenheid. Uh... Suur tänu, uh, härra esimees, uh, et andsite meile võimaluse keskenduda mõningatele meetmetele, mida võiks pikemas perspektiivis uh, ennetavalt kasutusele võtta selleks, et vähendada siis seda aega, mis läheb põhja läinud aluse Äh, merepõhjast väljatoomiseks. me, meil on, ei ole võib-olla väga palju ettepanekuid teile teha, kuid võimalus on minu meelest väga hea täna siin arvamusi vahetada teie komisjoni liikmetega. ma valmistasin ette ka lühikese äh, esitluse teile, keskendume natukene ajaloolisele taustale, äh, nimelt kuidas on korraldatud aluste päästmisoperatsioonid Ehm, miks need menetlused on võib-olla nii pikad, kui nad on ja sekretariaadi tungival nõudmisel või palvel anname me teile siis ka lühikese ülevaate selle kohta, mis ehm, meie meelest põhjustasid siis selle Lore, Lorelai õnnetuse. ajalooliselt rääkides, nagu te näete, õnnetusjuhtumeid on vähe. kaheksakümnend, ma alustan siin kaheksakümnendatest aastatest ja toon välja kõige suuremad õnnetused ja kui mitu päeva läks siis õnnetuse tagajärgede eemaldamiseks, nagu te näete, õnnetused ei ole väga tihedad, ei äh, toimu äh, ühes ja samas kohas ja üldiselt liiklus peatus äh, väga lühikeseks ajaks, välja arvatud see Waldorfi laeva öö, äh, õnnetuse puhul. nüüd, mis puudutab päästeoperatsioone äh, siseveeteedel ja mida see endaga kaasa toob, muidugi esimene äh, as-, tagajärg on kohe see, et liiklus peatub siseveeteedel ja, ja nende teede puhul muidugi ei ole mitte mingisuguseid alternatiive, kui üks tee on kinni. ja loomulikult tähendab see seda, et äh, oluliselt aeglustab, aeglustub siis liiklus äh, teed, veeteedel. ja sellepärast, et neid päästeoperatsioone äh, on nii vähe, mida vaja on, ei ole meil ka piisavalt vahendeid kõikides punktides ja see tähendab seda, et ähm, päästevahendid äh, tuleb äh, lihtsalt kohale tuua mujalt suurematest keskustest ja see muidugi aeglustab asju veelgi. ja siseveeteedel muidugi õnnetused alati äh, juhtuvad nii-öelda sõna otseses mõttes keset suurt loodust, kus ei ole üldse palju inimesi kohal ka äh, maa peal, ähm, need ei ole väga tihedalt asustatud kohad ja loomulikult tuleb arvestada siis ka sellega. nüüd rääkides päästeoperatsioonidest kui sellistest endist, äh, mida teatavad meetmed võivad endaga kaasa tuua ja miks osu, osasid asju tehakse nii, nagu neid tehakse. kindlasti tuleks eristada omavahel erinevaid faase. kõigepealt esimene faas on see, et äh, alus tuleb kuidagi stabiliseerida kindlustada. ei saa mm, eeldada seda, et pärast õnnetust äh, alus on äh, stabiilne, sellepärast et äh, igasugused hoovused, vee liikumine ja nii edasi võib laeva tasakaalust välja viia. teine faas, mis on ülioluline, on nimelt kauba mahalaadimine. üldiselt laevad ei ole piisavalt tugevad selleks, et et nad saaks siis puksiiriga ära vedada äh, Äh, koos kaubaga. ja üldiselt see kaubalaadung on, on väga-väga raske nende aluste peal ja see on äh, päästeoperatsiooni võib-olla kõige keerulisem osa ja pärast seda on muidugi lihtne, kui kaup on maas, tuleb kuidagi see laev või, või, või alus äh, sealt veest välja tõsta kaua selleks aega läheb? kõigepealt äh, peame meie äh, erinevad stsenaariumid välja kujundama võimalike äh, õnnetuste kohta. kuivõrd neid õnnetusi on ka nii vähe, ei ole meil kindlasti täielikku ülevaadet selle kohta, millised õnnetused võiksid juhtuda. mõistagi, aga mm, see, et kui mõni laev läheb põhja, on, on väga tõsine asi ja, ja me peame neid stsenaariumeid nii palju kui võimalik suutma kuidagi välja arendada peame kaaluma erinevaid riske, mis võivad esineda, mida äh, see võib tähendada veeteele, mida see võib tähendada äh, inimestele kalda peal äh, ja loomulikult, kas näiteks laadungis võib olla ka ohtlikke aineid ähm, ja nii edasi, päästevahendite olemasolu koha peal, puksiirid ja nii edasi lisaks sellele peame meie kindlasti äh, mõtlema sellele, mida see kõik ähm, tähendab äh, veeteedel liiklusele, et kuidas me saaksime oma operatsioone võimalikult kiiresti läbi viia, nii et see on see kontekst, milles me siis töötame. Läheme nüüd aga konkreetsemalt äh, nende meetmete juurde, mida me võime kasutusele võtta me peame kindlasti äh, kaaluma seda, kas strateegilistes punktides veeteedel oleks võimalik koondada päästevahendeid nii, et laevu oleks võimalik nii kiiresti kui võimalik aidata, kes on hätta sattunud. Voilà. Euh, op de foto, daar ziet u... Uh, de... Siin sellel fotol on siis pilt äh, Waldorfi õnnetuse ajast, äh, milline see olukord oli. üldiselt äh, sellised päästevahendid peaksid olema lihtsalt kättesaadavad, et me saaksime aluse nii kiiresti kui võimalik, kui ta on ümber läinud stabiliseerida ning äh, kindlasti on vaja kraanat äh, ja teisi laevu, kes kauba äh, maha laeksid, aga kahjuks neid, selliseid laevu ja selliseid kraanasid on veeteedel täies ulatuses järjest vähem ja vähem nii et me peame mõtlema, millised on need strateegilised kohad, kuhu neid kõige paremini paigutada. lisaks sellele on vaja pumpasid, pumbad iseenesest see ei ole väga keeruline töö, mis tuleb teha, kuid see peab olema hästi ette valmistatud. et koheselt võiks siis pumbad kasutusele võtta. väga oluline on ka see, et meil oleks piisavalt ekspertteadmisi ohtlike ainete kohta, selleks, et inimesed teaksid, kes päästeoperatsioonile osalevad, teaksid, kuidas üks või teine aine toimib, näiteks kui ta satub kontakti veega me ei saa muidugi alati eeldada, et mis hakkab juhtuma ja sellepärast on väga oluline, et kõikides päästemeeskondades, kes siis ühel või teisel hetkel või ühel või teises kohas äh, sekkuma peavad, äh, oleksid äh, ka näiteks kohalike omavalitsustega pidevalt kontaktis, et oleks piisavalt oskusteadmisi selle kohta, et mis ohtlike ainetega võiks siis juhtuda. ja lõpetuseks nüüd kogu otsuse langetusprotsess iseenesest on ka väga raske meil on kõikvõimalikke asju, millele tuleb mõelda, keskkonnakaitse, inimeste kaitse, majanduskaalutlused, arvestades seda, et siseveeteedel üsna palju transporditakse ohtlikke aineid, on see aspekt meie jaoks üks kõige olulisemaid. enamus konteinertranspordist on just nimelt ohtlike ainete transport ja seega on väga oluline, et meie otsuse langetusprotsess oleks äh, organiseeritud nii, et me saaksime kiiresti võtta ühendust ka riikide kõige kõrgemate valitsusorganitega, et otsused saaks langetada kiiresti. ja et näiteks, no ma ei tea, siseministeerium langetaks otsuse kiiresti, et meie saaksime omalt poolt siis meetmed nii kiiresti kui võimalik rakendada. ja veel, arvestades seda, et äh, puksiire on järjest vähem ja vähem äh, veeteedel. sellepärast, et äh, laevad on tänapäeval niivõrd võimsad, et neil ei ole puksiire vaja tuleb tagada see, et meresadamatest oleks võimalik nii kiiresti kui võimalik neid vajadusel siis ka sisemaale transportida ja et nad saaksid äh, ligi siis nendesse hätta sattu-, nendele hätta sattunud laevadele. ja selles osas me tahame nii kiiresti kui võimalik äh, liikmesriikidega jõuda kokkuleppele, äh, et me tahame kindlasti rääkida liikmesriikidega sellest, mida oleks võimalik teha, et olukorda parandada. kui nüüd lubate, siis paari sõnaga räägiksin sellest konkreetsest õnnetusest Ehm, paar päeva tagasi ajakirjandusest käis läbi see, et, et see alus eh, oli lihtsalt ülekoormatud. siin üritaksin ma teile seda selgitada ülemine pilt on see, kuidas seal see laadung peas, peal oli. kaks tuhat kolmsada seitsekümmend kaheksa tonni Äh, väävel hapet seitsmes äh, konteineris, tegelikult oleks need pidanud olema neljas konteineris äh, ja nad oleks pidanud siis need konteinerid olema täiesti täis, et oleks, et ei oleks jäänud nendesse tankidesse vaba ruumi. selle, sellise vaba ruumi tekkimine on väga oluline aluste peal, sellepärast et kui, kui konteineris või tangis hakkab on võimalus äh, materjalil liikuda, siis ta muudab ka otseselt äh, raskuskeset äh, alusel ja võib viia laeva ümberminemisele ja ilmselt see, selline asi oli võimalik, et, et, et see siin õnnetuse puhul juhtus kuid Koblenzi ministeerium sellega veel praegu tegeleb. ma siin piirduksin ja olen valmis vastama, härra esimees, kõikidele küsimustele, mis teil võivad olla suur tänu, ütleb härra esimees, suur tänu mõlemale tänasele külalisele, küla, eh, sõnavõtjate nimekiri proua Wortmann-Kool, Meissner, eh, härra Vandal ja proua Lichtenberger, kui soovite veel sõna, siis palun andke märku, kuid alustagem siis proua Wortmann-Koolist. Eh, suur aitäh, härra esimees! suur tänu külalistele selle eest, et nad täna siia tulid, arutamaks seda, kuidas neid õnnetusi saaks tulevikus ennetada. jah, me soovime loomulikult õnnetusi ennetada, aga samas, kui õnnetus juba on juhtunud, üritame me tagada, et see ei häiriks tavaelist elu liiga kaua. me peame ju loomulikult edendama transporti siseveekogudel, aga sellised intsidendid ei tule sellele transpordiliigile just kasuks. mul on hea meel, et te töötate selle kallal ja et koostöö Euroopa Liidu ja Reini jõe navigatsiooni keskkomitee vahel on niivõrd hea. kui me räägime ka tehniliste meetmete väljatöötamisest, alati ei ole see ju nii olnud. ma olen väga rahul sellega, et te aitate ka oma ekspertteadmistega komis-, Euroopa Komisjoni tööle kaasa. on hädavajalik, et me töötaksime koos ning et me rakendaksime ellu ühesugused tehnilised nõuded üle Euroopa Liidu. ma olen teile väga tänulik teie ettekande eest, te ütlete, et Waldorfi õnnetuse põhjustas vale laadimine. minul on küsimus kontrolli kohta, kuidas kontrollitakse äh, laadimist ja kui õnnetus juhtub, siis miks läheb nii kaua aega, et tagajärjed likvideerida? kui õnnetused juhtuvad maanteel või raudteel, tuleb ka mobiliseerida terve suur hulk inimesi, et hakkama saada ohtlike ainetega ja nii edasi. et kõik tagajärjed oleks võimalikult kiiresti likvideeritud, aga mulle tundub, et veeteedel need asjad nii kiiresti ei käi. Te juba selgitasite, kuidas peaks olema parem koolitus, parem materjalid, kuidas paremini kaitsta keskkonda, tagada turvalisus, kuidas Äh, aidata vältida seda, et mis juhtus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. aga minu küsimus on järgmine, te olete nüüd välja töötanud need stsenaariumid, milline aga on siis liikmesriikide valmisoleku tase viimaks teie ettepanekud ka ellu ning mida saame meie ja Euroopa Liit teha selleks, et liikmesriigid tõesti tunneksid vajadust tegutseda? nagu juba öeldud, maantee ja raudtee õnnetuste puhul on reageering päris hea, aga me peame tegutsema ka eh, siseveekogudel. proua Maisner. suur tänu, härra esimees, ma nõustuksin proua Wortmann kooliga. kõigepealt suur tänu selle ettekande eest. meil oleks tarvis rohkem kasutada siseveeteid, aga samas tagada ka, et nad oleksid ohutud ning meil on vaja vältida sarnaseid õnnetusi. kindlasti saame me olukorda optimeerida. Teie ütlete, et te olete enam-vähem rahul sellega, kuidas me suudame reageerida õnnetustele, kui me räägime õnnetuste põhjuste eemaldamisest. aga mida te ootate meilt, kuidas me saame teid toetada? sest Reini jõgi on ju nagu maantee, ja kui me soovime edendada siseveekogude transporti, ja seda me ju soovime, siis on meil tarvis anda oma panus, tarvis ära kasutada oma kogemused, meil on ta-, vaja kõigepealt tagada, et me kasutame äh, siseveekogusid transpordiks, aga on vaja kaitsta ka keskkonda. Te rääkisite ka kriisiplaanidest, sellest, kuidas vältida õnnetusi. mida saaksime me siin veel teha? liberaalidele eriti reeglid tavaliselt ei meeldi, aga kas te arvate, et meil on tarvis uusi reegleid, kas meil on tarvis paremat kontrollisüsteemi ka reeglite ellurakendamise jälgimiseks, mis puudutab ka näiteks laadimist. sest parim viis õnnetust vältida on tegutseda juba õnnetuse allikas. suur tänu, härra Van Dalen! jaa, hartlik tänk, meneer Van der Werf ja meie suur aitäh selle ettekande eest, selle eest, et te siia täna tulite. härra esimees mina teeksin ettepaneku, et sarnased mõttevahetused toimuksid meil regulaarselt. täna kohtume me sellepärast, et toimus õnnetus, aga minu arvates oleks mõistlik kui me transpordikomisjonis regulaarselt äh, peame arutelusid kahe peamise jõe komisjoni esindajatega, nii Reini kui Toona omaga meil oleks vajalik teada ka, kuidas selliseid küsimusi lahendatakse too näol. niisiis, minu ettepanek, härra esimees, oleks korraldada arvamuste vahetusi mõlema komisjoni esindajatega. Õnneks on öö, äh, jõetransport suhteliselt turvaline, õnnetused on harvad. samas, kui õnnetus juba juhtub, siis on tagajärjed üsna halvad. Excelsior kahe tuhande seitsmendal aastal kaotas terve hulga konteinereid, liiklus oli peatatud nädalaks ka ohvrite hulk on murettekitav ja, ja muret tõesti tekitab ka see, et äh, siseveeteed on blokeeritud. mulle on räägitud isegi sellest, et mõned ettevõtted on pankrotiohus selliste blokeeringute tõttu. niisiis, minu küsimus on, mida kavatseb Reini komitee teha, tagama äh, juhtudel, kui selline äh, plokk on tekkinud toona oli probleem selles, et varustust tuli vedada kohale Rotterdamist, laevad ei pääsenud sildade alt läbi, materjali kohalevedu võttis väga kaua aega. mida kavatseb Reini komisjon teha selleks, et ta-, tagada, et materjalid on tõesti, tehnoloogia on tõesti kättesaadav? et sellised äh, veeteede plokid ei korduks. veel üks küsimus puudutab stabiilsust see ei ole oluline mitte ainult navigatsioonis, vaid ka õhutranspordis. ning see on kriitilise tähtsusega küsimus. milline on koolituse tase tagamaks, et äh, meeskond tõesti teab, kuidas peab toimuma laadimine ja kuidas tagada, et kõiki reegleid ka rakendatakse ellu võib-olla avaldatakse meeskondadele survet, et nad ütleksid jah, me teame küll, kuidas selle stabiilsusega on, me oskame küll väga hästi arvutada. ja tegelikult, tegelikult on probleem hoopis kiiretes tähtaegades. prokurör ütles, et laadung ei olnud mitte ainult valesti laaditud, vaid ka ülelaaditud siin on nüüd küsimus, kas kapten vastutab selle eest, kas asi on nii lihtne või on siin veel muid aspekte, mida tuleks arvesse võtta, ka vastutuse küsimuses? kuna meil on siin nii mitmeid eksperte kohal, siis üks küsimus veel. siseveeteede transpordi juhul on kindlasti probleeme ka personali vähesusega. inimesi võetakse tööle isegi Filipiinidelt, mitte ainult Ida-Euroopast, Rumeeniast või ükskõik kust, vaid isegi Filipiinidelt. et äh, kutsutakse neid tööle meie siseveekogudele. hollandlaste kõrval on personali hulgas teisel kohal just Filipiinis, filipiinlased kas ka nemad on äh, koolitatud vastavalt tasemel, mis puudutab ka turvalisust? Äh, soovisin küsitleda ka selle küsimuse, et kasutada ära meie ekspertide kohalolek. proua Lehtimerg, suur tänu. lühike vastus härra Vandalenile kõigepealt. ma märgiksin ära, et Hollandis öö, äh, tegutsetakse jah, samamoodi, meil on näiteks öö, äh, Kasahstanist pärit inimesed, kes ei tunne isegi ladina tähestikku, aga siis nad öö, äh, sõidavad Hollandis autodega, see on tavaline transpordis. seeläbi üritatakse alla suruda palkasid. üritatakse kõrvale tõrjuda kallimad autojuhid selleks, et kulusid vähendada. meil on tarvis paremat kontrollisüsteemi. ma räägin sellest lihtsalt seetõttu, et teie viitasite asjaolule, et äh, Hollandi äh, laevastikus äh, toimuvad sellised asjad, see ei puuduta ainult teie riiki, Saksamaal ja Austrias on samamoodi mis nüüd puudutab ohtlikke veoseid. see küsimus on väga tähtis, me ei räägi siin ainult õnnetuse juhtumise tõenäosusest, vaid ka sellest, mis toimub siis, kui õnnetus tõesti aset leiab. vaadakem näiteks tonnaaži. ja öö, äh, seda, kui palju näiteks öö, äh, veetakse väävlit. see võib põhjustada kohutava katastroofi. see äh, tekitab probleeme ka naabruskonnale ja mitte ainult sellepärast, vaid et jõgi on korraks blokeeritud. seetõttu peame me tagama, et meie kontrollimehhanismid on tõhusamad. kui küsimus on ainult halvas laadimises, siis on meil ju õigus öelda, et ohtlikke veoseid korraldavad inimesed suhtuvad asjasse liiga leebelt. Nemad peavad reegleid täitma, nad peavad mõistma, et ohud on liiga suured. kuigi tõesti on väga vähetõenäoline, et õnnetus üldse juhtub. niisiis ma sooviksin, et keskendutaks rohkem ohtlikele ainetele. ning sellest võib tekkida üüratu probleem turvalisus on kriitilise tähtsusega. mis puudutab nüüd võrdlust äh, maanteedega, siis kui vaadata teed Münchenist Veroonasse näiteks, siis peavad tuletõrjet äh, teenistused olema ka varustatud selleks, et hakkama saada ohtlike ainetega kas tuletõrjujad Reini äh, peal on samamoodi integreeritud, ma kahtlen selles. kas on vähemalt mingisugused plaanid selle jaoks? sest see on ju hädavajalik, et öö, äh, inimesed jõuaksid öö, äh, õnnetuse kohale koheselt. ei saa lubada, et mingisuguse sadama ametivõimud tegelevad sellega, meil tuleb see küsimus detsentraliseerida. kes selle eest maksab näiteks? ja kui me ei ole nii tegutsenud, siis miks mitte? kui me ei suuda tagada ohutust, siis tuleb endalt küsida, kas me peaksime üldse edendama siseveetransporti. ma tean, et on väga keeruline koha peal ohtlike ainete alaseid eksperte kohale kutsuda, aga see on ikkagi hädavajalik. ja siis logistilised võimalused õnnetuse tagajärgede kaotamiseks. tegemist peaks olema, ei ole ju Reini probleemiga ainult, see kehtib kõikide veeteede kohta see, et, et meil on äh, ainult äh, kindlustuskaitse on mõttetu ju, samal ajal kui Reinil täiesti veeliiklus tükiks ajaks peatub. Rein on väga oluline ning meil on tarvis need küsimused lahendada. ma ei arva, et meil on tarvis harmoneerida laevade mõõtmeid, kuigi paljud reederid seda soovivad. sellel ei ole mõtet üle Euroopa, sest olukord on ju piirkonniti erinev, aga mõttekas oleks uurida, millised on ohud ning millised on kiirreageerimisplaanid. kas meil on olemas tehnilised, täidetud tehnilised eel, eeltingimused juhuks, kui peaks tõsine õnnetus juhtuma, kas me suudame siis kiiresti reageerida ning kui me ei suuda, siis kes maksab selle eest, et me suudaksime Äh, asi ei ole ju lihtsalt selles, et keegi kasutab valet kütust, mis reostab natukene rohkem. Äh, küsimus on hoopis selles, et äh, elu mõnel jõel peatub, sureb välja mitmekümneks aastaks. härra Riike. suur tänu. tahtsin tõstatada siin ühe küsimuse siseveekogude infrastruktuur on viimase viiekümne aasta jooksul küll äh, paranenud, kuid üldiselt äh, on olukord siiski jäänud samaks. samas on äh, saja viiekümne tonnisest laeva, tonnistest laevadest saanud seitsmesaja viiekümne tonnised. nii et meil on üha suuremad äh, laadungid, üha suuremad äh, laevad ja äh, rentaabluse küsimus tõstatab ohutuse küsimuse. siit siis küsimus, kas on definitsioone või laadungite kontrollimise reegleid ja kas me kavatseme laevade mõõtmeid tulevikus piirata või jätkub nende kasvamine piiramatult? ning küsimus, millised on kindlustussüsteemid Valdorfi puhul oli meil siin oluline, oluline valearvestus laadungi puhul. kas kindlustus katab ka liiklusega, ta-, häiritusega kaasnevad tagajärjed ning küsimus äh, võrkude ühendamise kohta, kas te arvate, et see võiks äh, parandada äh, liiklust või abi andmist veeteedel? Finally, Mrs Savisaar aitäh, härra esimees. väga palju küsimusi on juba ette kantud ja kõik see, mis puudutab äh, meie komisjoni ja Euroopa Liidu ja, ja kes Re,, Reini keskkomisjoni vahelist koostööd, sellega ma olen kõigega päri. küll ma ei ole päri ühe mõttega proua Lichtenbergi suust, et ta arvas, äh, et kas me võime rääkida ka sellest, et üldse ära keelata see navigeerimine Reini jõel seda teemat vist ei oleks mõtet edasi arutada, sest kõige lihtsam on asju ära keelata, paremaks nendega toime tulla. aga minu küsimus puudutab tegelikult seda, et võib-olla ma ei saanud aru, aga aga, aga ei selgunud küll seda, kas siis tegelikult on üldse olemas mingid riskijuhtimise plaanid või kriisi, kriisijuhtimise plaanid, sest sest äh, eriti nendel juhtudel, vaat minu elukogemus ütleb seda, et kui kas või läbi linna viis kilomeetrit veetakse ohtlikke aineid, siis peavad mul olema, olema selged riski, riskiplaanid, riskikäitumise juhised, ei saanud ma ka aru, kes on siis äh, sellest juhtimise mehhanismist, kes on see kõrgem otsustaja, kes võtab vastu otsused, kuidas selle kriisiga hakkama saadakse, õnnetus toimub ühe riigi territooriumil, aga aga tegelikult ju on puudutatud, on ka teised liikmesriigid, et kes on see, kes on see kõrgem otsustaja, vastutaja, kes võtab vastu otsused ja lõpuks üks äh, suhteliselt ah,, veel üks märkus, et tegelikult me ju avamerel teeme õppusi ja ja, ja on ju, ja on ju olemas äh, riskikäitumise ütleme, plaanid ja osaliselt eh, need ju kattuvad. üks asi on siseveekogu, on küll natuke erinev, aga mingil määral, mingil määral saab ka neid põhimõtteid kasutada ka, mm, ka siseveekogude eh, kriiside puhul. ja lõpuks üks, üks, üks väga konkreetne küsimus, võib-olla ma ei pannud korralikult tähele, kas see kriis kestis kuu aega või? aitäh. Thank you very much, gent-. suur tänu, äh, härrased, ma ei tea kellest alustagem? jah, alustan mõne küsimusega ja võib-olla eh, peaks mõnda asja tõesti natukene selgitama. mida me võime praegu öelda, et just nimelt eh, see, et see siseveeteedel mm, juhtub nii vähe õnnetusi, on viinud selleni, et me võib-olla ei ole piisavalt varustatud õnnetusjuhtumite puhul nimelt, äh, just nimelt probleemseks on see, et kuidas päästeoperatsioone äh, organ-, organiseerida äh, veeteedel hetkel, kui õnnetus tekib. vastutab selle eest liikmesriik või riik, tähendab, et vastata proua Savisaare küsimusele, kõrgemaks vastutajaks on riik ja väga raske on meil muidugi sekkuda kuidagi sellesse pädevusse. see, mis Waldorfiga juhtus, oli see, et nimelt üsna pikaks ajaks liiklus peatus Reini jõel. see ei toonud kaasa mitte mingisuguseid keskkonnakahjustusi probleem ja kahju oli majanduslik kahju, nagu härra Van Dalen ka ütles, me räägime siin miljonitest ja miljonitest eurodest. seda sellepärast, et liiklus lihtsalt oli blokeeritud äh, mitu nädalat. ja see majanduslik kahju äh, meil ei ole mitte mingisuguseid äh, adekvaatseid hüvitismehhanisme sellistel puhkudel. Need alused, kes siis pidid ootama, ei saanud äh, hüvitist, kui neil ei ole, kui neil ei olnud vastavat kindlustust enda poolt võetud. ja see ongi see probleem. nüüd, milles probleem peitub. nüüd me peame kindlasti kuidagi oma päästeplaane öö, äh, parandama ja mingisuguse ennetava öö, äh, turvalisuse reegleid tooma sisse, aga ka reeglid, mis aitaksid meil kiiremini ja tõhusamalt natukene selliste väga keeruliste õnnetuste puhul sekkuda. me peame täpselt äh, mõistma, kuidas käitlema peaks ka neid ohtlikke aineid, me peame teadma, mida täpselt teha ühel või teisel juhul selleks, et igasugused riskid äh, õnnetuste puhul elimineerida ja vot siin ongi eh, võib-olla peidus see raskus, mis meil tekkis Waldorfi alusega, nendel oli plahvatusohtlikke aineid eh, peal ja me täpselt ei teadnud, kuidas oma päästeoperatsiooni üldse korraldada kas me näiteks peaksime sinna saatma tuletõrje, tõrjujad peale või, või kuidas ja seda me peame nüüd kindlasti parandama, mõtlema sellele, et kuidas suurendada oma teadmisi teatud öö, äh, ainete puhul, kuidas suurendada oma öö, äh, mobiilsust taoliste õnnetuste puhul. Äh, laevade stabiilsus, selle kohta muidugi on reeglid Äh, meil ei ole vaja lisareegleid, meil on vaja hoopis mehhanisme, mis tagaksid seda, et äh, kõik need reeglid ka tegelikult äh, ellu rakenduksid, meil on vaja kindlasti rohkem koolitust, meil on vaja tehnilisi vahendeid just nimelt informaatika osas, kuidas seda stabiilsust tagada, et kogu meeskond oskaks raskes olukorras käituda ja see ei puuduta mitte ainult ohtlikke aineid vedavaid aluseid, vaid kõiki laevu, sellepärast et muidu võib juhtuda ka olukord, kui tekib õnnetus tavakaupa veava, vedava laevaga, kui ta blokeerib siis need ohtlikud äh, ained, aineid veavad laevad ka nädalateks. Äh, suur tänu, härra esimees ohtlikest ainetest jah, tuleb kindlasti rääkida, kuid äh, me ei tohiks unustada tõsiasja, et äh, avamere transport äh, on natukene teistmoodi, sellepärast et vee, siseveeteedel liiguvad kahepõhjalised alused, mis veavad ohtlikke öö, aineid, nii et me oleme üritanud äh, tagada nende ohtlike ainete ähm, üritame, oleme üritanud seda teha ohutumaks, aastaks kaks tuhat kaheksateist kõik siseveeteedel liikuvad alused peavad olema kahepõhjalised, nüüd Waldorf, äh, selle puhul üldiselt ei teki meil võib-olla alati selliseid ähm, stabiilsusprobleeme, kuid kuid mõnede alustega, näiteks Waldorf, on just nimelt jah, see, seesama stabiilsusprobleem tekkinud tänu sellele, et osad äh, tangid ei ole piisavalt täis äh, ja, ja raskuskese hakkab liikuma üldiselt üheksakümne üheksandal, üheksakümne üheksandal protsendil juhtudest äh, see, see ei ole tegelikult laadung probleem me oleme oma määrustes ette näinud sellised võimalused, me räägime nendest asjadest koolitustel ja kontrollitakse inimesi, inimeste teadmisi eh, ka nende asjade puhul, kuid eh, tegelikkuses eh, reaalses elus ei ole inimesed, kes päästeoperatsioonidega tegelevad, selliste probleemidega eriti kokku puutunud, sellepärast et see probleem ei esine väga tihti. nii et teoreetiline koolitus on olemas üritame nüüd kuidagi äh, ka selles osas äh, oma teadmisi ja oskusi parandada. räägiti ka sellest, et äh, kas meil on kriisijuhtimissüsteemid paigas, mille poole pöörduda loomulikult see küsimus peaasjalikult on Reini äärsete riikide kohustus ja pädevus. loomulikult Saksamaa on üks suurematest Reini-äärsetest riikidest ja Bonnis asuva ministeeriumi avaldus oli, et nemad teavad, kui oluline on ka siseveeteedel organiseerida kriisijuhtimist paremini ja, ja jälgida seda siis avamere äh, hädaplaanide kava Eh, Saksamaal on eh, sellised plaanid eh, ja struktuurid väljaarendamisel ja selline struktuur peaks siis, nagu ma ütlesin ka juba varem, tagama selle, et oleks võimalik juurdepääs meil õnnetuste puhul kohe kõige kõrgematele ametkondadele riigis, sest nemad peavad otsuse langetama ja meil on vaja ka poliitilist toetust siis nendele sammudele, mis tuleb väga kiiresti hädaolukordades langetada ja üks instrument, mis meie jaoks on väga oluline, et needsamad stsenaariumid, stsenaariumid aitavad meil äh, määratleda strateegiad, aitavad äh, välja selgitada selle, milliseid vahendeid meil on vaja ja aitavad meil meie otsused ette valmistada. et meil oleks mingisugune stsenaarium nii-öelda, mida siis äh, samm-sammult läbi käia, kui, kui õnnetus tekib, juhtub kuid loomulikult see hõlmab ka sedasama ekspertteadmisi ohtlike ainete osas. Waldorfi päästeoperatsiooni ajal viidi läbi teste laboratooriumites, et välja selgitada, kuidas selle laeva keresse ilma aineid lõhkamata näiteks puurida augud, sellepärast et tekkis tõsine risk, et tankides on öö, äh, lõhkeaineid öö, äh, või kergesti süttivaid aineid ja me ei tahtnud loomulikult oma päästeoperatsiooniga veel suuremat õnnetust kaela tuua. Äh, aga muidugi selliste testide tegemine võtab aega. Äh, tulevikus tahaksime muidugi kiiremini äh, seda lahendada. teine küsimus on see, et millised on laevade parda, pardal olevad meeskonnad, kes on meeskonnaliikmed, kust nad on pärit ja nii edasi kuid tõsi on see, et ähm, siseveeteedel näeme me täna samasugusi muutusi, nii nagu, nagu seda oleme näinud juba meretranspordis ähm, meeskondades on väga palju erinevate riikide esindajaid, kes räägivad väga paljusid erinevaid keeli segamini, see, see on asi, millele tuleb tähelepanu pöörata võib-olla on meie reeglid äh, praegu tänast keerulist olukorda või, või kirjut pilti arvestades äh, natukene liiga, liiga lihtsad või, või vanamoelised, me peame oma reegleid kindlasti parandama, kuid meie esimene prioriteet peab alati olema see, et need reeglid, mis on juba paigas, äh, et neid ka ellu viiakse ja et nendest kinni peetakse me peame tagama selle, et äh, kiiresti oleks võimalik äh, tagada ühendus äh, laeva ja, ja kaldameeskondadega ja loomulikult sellised küsimused äh, tekivad veeteedel äh, alati, et kus riigis parasjagu ollakse, et kui minnakse läbi Saksamaa, et siis peab olema valmis koheselt ühendust äh, saama alus Saksamaa ametkondadega, teises riigis järgmistega ja nii edasi, see kõik peab olema sujuv ja sujuvam kui praegu räägiti sellest äh, ka, et kas peaks olema äh, laevade mm, mõõtmete suhtes mingisugused äh, piirid paigas. Need piirid on paigas ja tegelikult selle piiri pani paika infrastruktuur ise ja selle infrastruktuuri suutlikkus kaks sajandit tagasi olid need mõõtmed hoopis teistsugused, kuid ajaga on asjad edasi läinud, praegu on maksimumpikkus kakskümmend viis meetrit. see on see määr, kus äh, jookseb turvalisuse piir, aga ka see piir, et äh, kui hästi me saame reageerida äh, probleemide korral mitte siis kõneleja parandab ennast mitte kakskümmend viis meetrit, vaid sada kolmkümmend viis meetrit. kui midagi nende alustega juhtub, siis, äh, siis loomulikult te saate aru, et äh, see võib tuua endaga kaasa katastroofilisi tagajärgi näiteks kalüüsides ja mujal. igal juhul, härra esimees, ma loodan, et ma olen üritanud, et ma olen saanud leidnud vastused kõikidele küsimustele, kui ei ole, siis, siis jätkame. härra esimees, suur tänu, härrased, äh, nii selle esialgse esitluse eest kui ka nende vastuste eest Strasbourgi kohtumisel saite isegi aru, et meie komisjon peab siseveede transporti väga-väga oluliseks ja Reini ja Donau jõgi on meie transpordisüsteemi jaoks väga olulised ja sellepärast me olemegi nii huvitatud olnud sellest, et mis siis juhtus ja mis nüüd edasi tehakse. nii et äh, suur tänu teile ja, ja mul on väga hea meel, et te meie kohtumisele tulite ja võib-olla regulaarselt võiksime kohtuda, nii nagu Strasbourgis ka rääkisime, võib-olla võiksime jätkata neid vastastikuseid külaskäike, see võib-olla teid nüüd šokeerib, aga Strasbourgis käime me ikka ja jälle, üsna tihti isegi ja mõni ütleb, et võib-olla isegi liiga sageli, aga mina siit esimehena muidugi seda asja kommenteerima ei hakka igal juhul suur tänu selle esitluse eest, suur tänu küsimustele vastamise eest, nii et aitäh! Okay, colleagues, I'm gonna give you a ten minute e, suur tänu, kolleegid, võib-olla nüüd kümneminutiline tehniline paus, e, ootame raportööri ja siis hakkame pihta. ja pärast seda ka härra Sassada raport aga ma loodan, härra Sassada, et kell üksteist nelikümmend viis jõuame teieni, nii et raudteede osas kavatsen olla karm aja andmisel. nii et kolleegid, ootame praegu proua Serikjanit, nii et tehniline paus, kümme minutit maksimum Colleagues, comfort break over. Next item on the... puhkusepaus on läbi, järgmine päevakorrapunkt. Euroopa äh, raudteepiirkond, uuesti sõnastatud äh, härra äh, Serakiani, proua Serakiani, palun, teil on sõna. ning äh, kes sõna soovivad, andke palun varakult märku, et te soovite sõna siis äh, saab jagada sõnasoovijate vahel võrdselt ka aega. suur tänu. Sì, grazie Presidente. Mm, facciamo quindi il punto sulla discussione. Suur tänu, härra esimees. võtkem siis äh, kokku hetkel äh, meie arutelu. meil on siin saavutatud teatud kompromissid meil on konkurentsi ja järelevalve osas väga tugevad seisukohad selleks, et ei oleks turgudel diskrimineerimist. riiklikud parlamendid määravad äh, vastavad äh, direktorid ametisse me oleme siin äh, püüdnud äh, selle ameti sõltumatust suurendada selleks, et äh, mm, avalikud või äh, eraettevõtted või valitsused seda mõjutada ei saaks. me oleme jõudnud ka kokkuleppele, mis puudutab rahastamist, infrastruktuuriettevõtja kiidab heaks oma plaani ja enne, kui see heaks kiidetakse, siis äh, peab vaatama, et ei toimuks äh, selle teemalist diskrimineerimist. ning äh, plaan ei või olla defitsiitne üle kahe aastase perioodi jooksul. ühelt poolt on äh, siis äh, äritegevusest äh, saadav kasu ja teiselt poolt on riiklikud toetused ette nähtud. samuti oleme saavutanud kompromissi teistes küsimustes. toon need siin välja. kuid tahaksin rõhutada, et üks oluline osa puudutab siin ümber sõnastuses reegleid, Äh, võrgustikke ja ka rahastamist. Need on kõige olulisemad küsimused siin. mis puudutab nõukoguga läbirääkimisi ning artikkel kolmteist, äh, mis tagab kõigile raudtee ettevõtetele mitte öö, ähm, diskrimineerimisvaba juurdepääsu meil on siin ka kolmekümnenda artikli puhul kompromiss, mis puudutab mitmeaastaseid lepinguid. ja komisjon on välja pakkunud viis aastat ja nõukogu kolm aastat, meie aga toetame seitsmeaastast plaani, sest see lubaks samuti infrastruktuuri haldajatel luua keskpikas perspektiivis plaani. kolmekümne esimene artikkel ja lisa seitse, mis puudutab lepete sisu detailses plaanis ja kus nähakse ette, et midagi ei nähta ette sest äh, streigid äh, on otseselt liikmesriikide pädevuses olev küsimus. Ähm, tänan siin variraportööri, sest minu meelest kompromisstekst, mida tuleb kindlasti veel parandada ja täiendada, sest äh, siin on mõningaid probleeme veel, mida me kindlasti siin käsitlema hakkame. kuid see tekst lubab tänu meie koostööle ja oleme juba ka saanud komisjoni teksti parandada. kolmekümne teise artikli ja lisa kaheksa osas äh, peame veel arutlema täna pärastlõunal ja artiklid kuus ja seitse koos lisaga üks A ning samuti tuleb arutleda ka muudatusettepanekute üle, mis puudutab turgude avamist. nii et see on siis praegune olukord, töö jätkub ja loodan, et tänasel pärastlõunal õnnestub meil jõuda kompromissteksti osas kokkuleppele. aitäh, proua Serakiani härra Grosch, palun. suur tänu, härra esimees. kolleeg Kuunis jõudis kohale. tahtsin kõigepealt Rahvapartei nimel sõna võtta ja välja tuua, et kõigepealt tahaksime tänada proua raportööri muidugi tehtud töö eest mis sai ära tehtud enne suvepuhkusele minemist, olemegi veendunud, et paljudes punktides saame esitada kompromissettepanekuid, mida enamus kindlasti ka toetab. meie jaoks on kõige olulisemad punktid reguleerimisasutuste sõltumatus, turgude avamine, lepingud, teenused oleme ka seda meelt, et parlament peab saavutama enamuse selleks, et teada, kus suunas me edasi liikuda tahame. me tahame teada, kuidas täpselt komisjon ja nõukogu tulevikku näevad. tegemist on väga olulise küsimusega, seega me peame arutelude ajakava täpselt paika panema, juba on olemas hea koostöö äh, variraportööri ja kõikide teiste kontaktide vahel ning see äh, peaks meil lubama heade tulemusteni jõuda võimalikult lühikese aja jooksul, me tahame, et äh, selle tekstiga võimalikult kiiresti ühele poole saadaks, nii et me ei hakka siin algatama arutelu ümbersõnastamise teemal. tahaksin lihtsalt välja tuua, et meie jaoks on oluline äh, arutelude ajakava küsimus ja ma tahaksin seda veel kord rõhutada, suur tänu. härra Grosch, aitäh, härra Tremoso. annan kõigile umbes neli minutit kõneaega. aitäh, kallis Debora, kallid kolleegid viimaste nädalate jooksul liberaalid tulid välja konstruktiivsete ettepanekutega, et me saaksime kiiresti kokkuleppele jõuda ja ma arvan, et meil tänasel pärastlõunal see ka õnnestub. mis puudutab lahtisidumist, siis me peame saama sellele tugeva toetuse taha kuivõrd me ei saa blokeerida kogu paketi selle punkti tõttu, siis äh, teen ettepaneku see ümbersõnastamisest üldse välja jätta. selle küsimuse väljajätmine ei tähenda seda, et küsimus ei oleks oluline, mm, vaid äh, ümbersõnastamine peaks äh, nägema, nägema ette selge ajakava, et komisjon saaks vastavaid ettepanekuid teha. Äh, peamiseks küsimuseks on meie jaoks turgude avamine, me peame tugevdama reguleerimise asutusi riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil. siin tahaksime tugevdada sõnastust reguleerimise alut-, asutuste osas, eriti äh, viiekümne seitsmendas, viiekümne kuuendas artiklis. kui me jätame lahtisidumise välja, siis kolmeteistkümnes artikkel äh, äh, tegi, äh, tõstatub ja seega me peame kolmeteistkümnenda artikli veel kord läbi vaatama. ja samuti esimene lisa tuleb läbi vaadata, raportöör teeb ettepaneku siin mõned punktid välja jätta, AC ja F-i A ja F-i väljajätmine ei ole minu meelest mõistlik, sellepärast et see tähendab palkade ja pensionite ning sotsiaalteenuste kaasamist äh, raudteekuludesse. suur tänu. suur tänu, palun härra Seele suur tänu, härra esimees, ma tahaksin samuti tänada proua raportööri selle töö eest, mille ta on investeerinud kompromisside saavutamisesse enne suveperioodi juba ja tänu talle ka töö eest, mida ta nüüd jätkab. ning täna pärastlõunal läbirääkimised lähevad edasi. põhimõtteliselt ma olen nõus proua raportööriga, et lahtisidumine peaks praegu jääma kõrvale eh, nendes ümbersõnastamise alastes aruteludes me eeldame äh, et Euroopa Komisjon esitab meile uued ettepanekud juba järgmisel aastal lahtisidumise kohta. mis tähendab seda, et me saame kindlasti praegu natukene kiiremini edasi minna. see, mis me saavutasime juulis, selles osas minu meelest lõiked kolmkümmend üks ja kolmkümmend kaks on korras ja peegeldavad ka meie definitsiooni turuosiste äh, üle lisaks sellele erandid ähm, pidurite süsteemidele ning müratasemete kohta liikmesriikides, kus veerem ja liipri laius on teistsugune kui mujal Euroopas. see on juba äh, num-, äh, lõikes kaks ära toodud, nii et meie seisukohad on siinsamad nagu nõukogu ühispositsioon maksepõhimõtted, need osad, mis turus on, turust on täiesti välja lõigatud Euroopa kesksest süsteemist, peaksid olema kompromissis paremini välja toodud. minu meelest see versioon, mille me juulis välja töötasime, oli siiski parem kui see, mis praegu minu ees on, nii et jätkage, jätkakem palun tööd, ootan järgmisi kohtumisi raportööri ja variraportööridega suur tänu, härra Siil ja härra Kraamer, palun. ja, ich glaube, was sich hier so anbahnt, wenn wir das schon vorher gemacht hätten, dann wäre jah, ma arvan, et kui me oleksime juba varem minu ettepaneku järgi toiminud, siis me oleksime juba praegu selle küsimusega ühele pool. samas võrgustikud tuleks kindlasti Euroopas äh, avada. mõnes kohas on nüüd äh, lahtistamine ja mõnes kohas mitte. meil peavad olema reguleerimise asutused, mis määravad kindlaks, et võrgustikud on avatud. ja minu kogemus näitab, et sõltumatu range reguleerimise asutus on selleks hädavajalik. eelmisel kuul tegelesime lahtisidumisega ja meil on siin äh, kohtuasi veel üleval. me peame otsustama, kas me tahame seda teha või mitte. ja nõustun ka härra Groschiga. ütlesime, et meil on vaja põhjalikku uurimist läbi viia Euroopa Liidus selle kohta, mis toimib ja mis mitte. kuid me peame mõtlema ka reisijateveo võrgustike avamisele, see on viimane punkt, mis riiklikul tasandil on veel suletud. kuid mis puudutab kompromissi näiteks streikide osas, siis me ei taha sekkuda õigusesse streikida, kuid me tahame siiski saada selle kohta informatsiooni. Euroopa Reguleerimisamet peaks sekkuma ainult vaidlusküsimustesse, kuid kui Teil on tuhandeid otsuseid, mis äh, iga päev äh, ilmub Reguleerimisameti ette, siis me ei saa neid ka informatsiooniga üle koormata. nii et äh, oluline on Euroopa Liidu tasandil sekkuda ainult siis, kui on tegemist tõesti vaidlusküsimusega. kolmandate riikide küsimuses peame samuti leidma kokkuleppile siin võib mõned äh, riigid konkreetselt välja tuua. Te võite muidugi öelda, et äh, kolmandate riikide puhul on tegemist erinevate olukordadega ja me peame neid erinevalt kohtlema. ja äh, personali jätkuvuse küsimuses samuti näiteks Saksamaal on mitteriiklikud raudteevõrgustikud tegemist on äh, sõltumatu äh, võrgustikuga. ja äh, siin see ei saa olla reguleerija seis-, ametis transpordiministeeriumitega on sama probleem, sellepärast et üsna tihti ütlevad äh, transpordiministeeriumite töötajad, et äh, ministritel pole üldse mitte mingisugust aimu ja me teeme ikka nii, nagu meie tahame, vaatamata sellele, mis ta ütleb, sest ta ei, tal pole õrna aimugi härra esimees ütleb ja härra Kraamer, kui ma järgmine nädal transpordiministritega kohtun, annan teie sõnumi edasi neile. proua Vils, jah, suur tänu. mul on viis märkust teha. kõigepealt äh, lubage mul toetust avaldada sellele mõttele, et me lahtisidumisest ja liberaliseerimisest ei räägi rohkem, kui seda teeb komisjon. kui me jätkaksime lahtisidumisega, siis see mõjuks negatiivselt nii ohutusele kui ka teenustele, mida me pakume reisijatele ning otseselt kärbiks ka töötajate õiguseid. see oli minu esimene märkus. märkus number kaks, reguleeriv asutus Euroopa reguleeriv amet peaks minu meelest äh, oma otsuseid äh, ei peaks olema see, kes teeb investeerimisotsuseid raudteevõrkude osas, see on siiski liikmesriikide teha. ning poliitikud on need, kes peavad otsustama, kuidas äh, avaliku teenuste puhul investeeringuid jaotatakse valitud esindajate mm, otsused muidu lihtsalt trambitatakse, trambitakse jalge alla. reguleerija oluliseks ülesandeks on turu jälgimine ja ma olen härra Krammeriga nõus, reguleerija peaks ainult probleemide põhjal eh, puhul eh, reageerima, sellepärast et muidu bürokraatiamasin läheb lihtsalt väga suureks. nüüd delegeeritud õigusaktid ja minu märkus number kolm. meie eelistame kaasotsustusmenetluse rakendamist ning mul oleks ka omapoolne ettepanek äh, praegustes äh, läbirääkimistes. kõik delegeeritud õigusaktid tuleks sellest eelnõust välja võtta, sellisel juhul oleks äh, parlamendi läbirääkimiste positsioon märksa tugevam. märkus number neli, miinimum teenused streikide puhul. siin ma tahaksin ka saada mingisugust korralikku lahendust järgmisel variraportööride kohtumisel ja loodetavasti saame me leida sellise võimaluse, kus töötajate õigused jäävad kaitstuks. ja minu märkus number viis, viimane, tahaksin natukene rääkida meie variraportööride kohtumiste kulust ja käigust. me üritame jõuda kompromissidele, mis meid edasi viiksid aga mina ei taha, et langetatakse kompromissotsused küll kõikide artiklite kohta, vaid ainult nende konkreetsete asjade osas, mis puudutavad kompromissi. see teeks hääletamise lihtsamaks, see esita-, teeks muudatusettepanekute käsitlemise lihtsamaks, sest et nii on täpselt näha, mida me komisjonis oleme suutnud otsustada ja asjad on sujuvamad. suur tänu, härra Kuun! suur tänu, härra esimees. Äh, Matthew Grosh äh, juba reastas äh, Rahvapartei jaoks kõige olulisemad küsimused. minu meelest on oluline, et kui me räägime lahtisidumisest, eh, siis, eh, siis see peaks teksti jääma ainult põhjenduspunkti ja võib-olla eh, ülejäänud põhja, põhjenduspunkte peaksime kasutama taristu juhtimise selgitamisele, aga peaksime kindlasti leppima kokku ka konkreetses kalendris kolme institutsiooni vahel. sõltumatu reguleeriv asutus, selles osas ilmselt oleme me kõik enam-vähem ühel seisukohal aga kus jõupingutusi tuleb kindlasti suurendada, on võrdsete võimaluste äh, tagamine. me nimelt peame tagama läbipaistvuse äh, teatud lõikude kulude osas, see on väga oluline küsimus, me peame arvesta-, me peame äh, omama ülevaadet, mida, mis hinna kujundab ja, ja selles osas minu meelest tuleb teha kindlasti parandusi. teenuste pakkumine järgmisena üsna tihti on raudteeettevõtjad raudteeteenuste eest vastutavad. ja üsna tihti on nad sajaprotsendiliselt riigi omanduses. me võiksime näiteks reguleerida, et näiteks kakskümmend protsenti teenustest peaksid olema äh, streikide korral kättesaadavad, aga tuleb kuidagi pragmaatiliselt siiski läheneda, tuleb leida äh, väljapääs ka näiteks äh, sellistes küsimustes näiteks nagu kütuse äh, mm, jagamine konkurentidele, elektrienergia jagumine ja nii edasi, tuleb võrdsed võimalused luua kõikidele konkurentidele ja et konkurentsi mitte kuidagi ei lämmatataks. kindlasti on vaja ka läbipaistvust äh, kulude arvestamisel eh, kui eh, infrastruktuuri, eh, siis infrastruktuuripakkujate ja, ja raudteeettevõtete vaheliste tehingute puhul, aitäh. suur tänu, proua Kurmai, palun. suur tänu, härra esimees esimees, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada Deborat, meie raportööri, selle väga tõsise teema kallal tööd tegemast. see on kõigile selge, et see on oluline. Euroopa raudteetranspordi tulevik ei ole tähtis mitte ainult Euroopale üldiselt, vaid ka näiteks Ungarile, minu koduriigile, kus raudteevõrk on olnud aastaid investeerimata juba üheksakümne üheksandast aastast on Ungari keskendunud ainult maanteevõrgustiku väljaarendamisele, aga see on samamoodi ilmselt ka teistes riikides. nüüd ümbersõnastamine ja öö, määruse lihtsustamine ja õiglase konteksti loomine investeeringutele on kindlasti suureks tõukeks raudtee arengule. arvestades naabruspoliitikat, on see veelgi olulisem sellepärast et kindlasti, kui investeeringud suurenevad, siis on sellest kasu ka naabruspiirkondadele ja välja ei arendataks mitte ainult tänaseid võrke, vaid ka ühendusi riikide vahel. lisaks sellele mängib raudteetransport ka väga olulist rolli eh, suu-, uute liikmesriikide majanduses, võib-olla suuremat rolli kui kui nii-öelda vanemad, vanemates liikmesriikides. integreeritud Euroopa eh, raudteeala, mis oleks atraktiivne investoritele kindlasti arendaks välja ka kiirühendused, see on paljudes äh, uutes liikmesriikides äh, väga vähe arenenud, näiteid on palju ja ma tõesti äh, arvan, et raudteede rekonstrueerimine võiks olla jätkusuutliku arengu aluseks Euroopas, millest tihti räägitakse. nüüd keskkonna aspekt on väga oluline küsimus, mida ei saa eirata, see puudutab otseselt ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja seatud heitkoguste määrasid suur tänu, proua Kurme, ütleb härra esimees, proua Maisner järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees. väga palju on juba öeldud ja üldiselt äh, tunda on äh, konsensus selles osas, et äh, lahtisidumine ja edasine liberaliseerimine peaks praegusest paketist välja jääma, kuid ärgem unustagem ka seda, et ei saa asju Eh, lõpmatuseni tulevikku lükata, meil on ka vaja lahtisidumise ja liberaliseerimise alal mingisuguseid otsuseid eh, Äh, lahendada. härra Kraamer, kui turud on sada protsenti lahti, on arenguruumi, härra Kraamer rääkis trikkidest, äh, mida kasutatakse selleks, et äh, avatud turul uusi osalejaid takistada ja nende elu natuke keeruliseks teha. meie muidugi oleme huvitatud sellisest turust, kus kõikidel on tagatud tõeline juurdepääs. reguleeriv asutus ilmselgelt peab olema tugev, tegemist peab olema sõltumatu üksusega ja, ja sellele kohale tuleb valida õige öö, inimene nii-öelda, kuid üldiselt oleme me vist nõus ja äh, ma tõesti loodan, et kui me nendes punktides äh, suudame kokkuleppele jõuda, siis, siis me näeme edasiminekut ka täna pärastlõunasel variraportööride kohtumisel. kuid veelgi, äh, lahtisidumise liberaliseerimise edasilükkamine ei tähenda seda, et me selle asja ära unustame. suur tänu, härra Kantšan, palun. Eh, suur aitäh, härra esimees me teadsime ju kogu aeg, et, et see, need vaidlused saavad olema väga keerukad, arvestades suuri erimeelsusi. see, et me antud ettepanekuga nii kaugele oleme jõudnud, jätab mõneti mõru maitse suhu. me olime ambitsioonikad, meil olid julged ideed, aga komisjoni sekkumine ja fraktsioonide erimeelsused on viinud meid pigem tagasi. tahaksin rõhutada ühte olulist küsimust. kriitilise tähtsusega on turgude liberaliseerimine. kui me seda eirame, liigume me vales suunas. suur regulaator toimib siis, kui on olemas tõeliselt vaba turg. see peaks olema meie tegevuse vundamendiks. kahjuks aga tundub, et seda vaatenurka piisavalt palju saadikuid ei toeta. tegemist on meil majanduslikult raskete aegadega ning me peaksime oma otsuseid praegu vastu võtma kiiresti, tagamaks, et me suudame tõesti ka stimuleerida majandust, väljumaks sellest keerulisest kriisist. see on meie kohustus ning minu arvates praegu ei tegutse me piisavalt kiiresti. on selge, et me peame hakkama tõhusamalt tegutsema ning seetõttu ongi mõneti see mõru maitses uus. kahjuks aga piisavalt saadikuid sellist vaatenurka ei toeta. loodetavasti aga tulevikus see nii saab olema. suur tänu, härra esimees toetan seda, mis öeldi avatud turgude kohta, kuid äh, samas peab seda toetama ka kvaliteet, äh, teenused peavad olema paremad, infrastruktuur peab olema parem, see on meie eesmärk. siin tahaksin viidata ühele kolmeteistkümnenda artikli elemendile, mis äh, puudutab hooldusteenuseid loomulikult äh, tahame avada turgu uutele sisenejatele, nii et äh, äh, nad säilitaksid oma sõltumatuse, kuid see võib endaga kaasa tuua ka ohte. ma olen nõus ka reegliga use it or lose it, kuid miks me põhimõtteliselt, kui juba olemasolev operaator täidab oma ülesandeid piisavas mahus, miks me peaksime siis selle kõrvale tõrjuma? me ei pea siin toetama avamist lihtsalt avamise pärast, vaid me peaksime vaatama, milline on operaatorite võimekus ma arvan, et äh, jaamades pakutavate teenude äh, koha pealt on praegu meil Euroopas olukord, kus äh, paljud teenused kaovad. ja samas on meil vaja uusi paremaid teenuseid, nii et ma kutsun teid üles muudatusettepanekutes äh, rõhuda just äh, tõhususe põhimõttele ja mitte äh, avamisele avamise pärast. ja minu teine märkus puudutab miinimumteenuseid, tõepoolest me peame siin lähtuma riiklikust reguleerimisest E, tahtsingi seda praegusel hetkel öelda. härra Riike, palun. suur tänu, härra esimees. Euroopa õnn ja, õnn ja õnnetus on kompromissid, nii et e, iga kord, kui meil on e, raskused, siis me astume sammu tagasi. küsimus on selles, et äh, meil peab olema süsteem, mis on piisavalt konkurentsivõimeline, nii et me saaksime liikuda samas ka parema keskkonnahoolduse ja parema demokraatia suunas. kõik teavad, et meil on siin teatud alustingimused, mis tuleb täita mi-, meil peab olema avatud turg, meil peab olema liberaliseeritud võrkude kasutamine ja samas peab meil olema reguleerimine. me ei saa kellelegi öelda, et te peate nüüd olema siin kohtumõiste rollis, aga reeglid me defineerime hiljem muidugi on meil vaja sõltumatut reguleerivat asutust, kuid me ei ole veel paika pannud mängureegleid siin. toetan raportööri ja tervitan tema julgust. ma ei saa aru, miks me peaksime edasi lükkama lahtisidumise küsimuse. ma ei saa aru, miks meil ei ole piisavalt julgust vastu astuda nõukogule ja komisjonile ja teatan ka, et võtan tagasi kõik oma äh, muudatusettepanekud, nii et äh, mingisugust liberaliseerimist ei ole võimalik läbi viia ilma lahtisidumiseta ning äh, samuti on teenuste avamine väga keeruline, kui meil ei ole lahtisidumist. siin tekib probleem, kus meil on reguleeriv asutus, kes on täiesti võimatus olukorras ma tahan, et mm, meil ei tekiks siin olukord, kus meil on lahendus, mis ei, tegelikult ei paku lahendust ja et äh, paari aasta pärast oleksime väljapääsmatus olukorras, oleksime äh, kinni oma äh, riiklikus egoismis. see oleks väga pettumust valmistav, sest äh, raudteevõrgustik väärib paremat. nagu Antonio juba ütles, äh, ka mina olen pettunud, sest ümbersõnastamine on veel kord üks võimalus, mille me oleme käest lasknud ja see näitab meile, kui palju keerulisi olukordi meil on ja kui raske meil on Euroopa, Euroopas toimida. Gracias, presidente. Sí, unirme a aquellos compañeros. Suur aitäh ma nõustun nende kolleegidega, kes väljendasid siin oma ärritust. ma tunnustan küll raportööri ja variraportööride väljapaistvat tööd ääretult vastuoluse, vastuolulise teksti kallal ning vaidlused liberaliseerimise üle järjest süvenevad, kuigi parlament on sellega nõustunud. aga üks küsimus on veel vastuolulisem nimeliselt, nimelt et neid kahte tuleks kasutada selleks, et puhuda uut elu sisse sellele süsteemile ning vähendada operaatorite kulusid. me teame, et see on senini olnud teenuste kvaliteedi parandamisel tõkkeks. lahtisidumise küsimus oleks olnud selline vahend, mida parlament tahtis kasutada algusest peale. sellest ei ole, ei räägi me ju esimest korda. täna hommikul küsis äh, meie komisjoni esimees, miks parlament saab mõningatest asjadest viimasena teada. kui me aga õigesti ei tegutse, siis on ka tulevikus meie töö raske, me oleme alati öelnud, et lahtisidumine annaks uut hoogu juba kaua aega tegutsevatele operaatoritele, pakkumaks tõesti kvaliteetsemat teenust seeläbi, et tagatakse, et kogu personal tegutseb vastavalt reeglitele. meil on nüüd olemas see ettepanek, aga me ei tohiks olla üllatunud kui teised institutsioonid ei võta meid eriti tõsiselt või, või ei võta meid arvesse, kui meie ei ole oma tööd korralikult teinud. samuti olen ma vastu sellele, et streigipiirangute küsimust hakatakse tagaukse kaudu läbi suruma. härra Sterks. suur tänu, härra esimees ma nõustun Ramoniga selles, et lahtisidumine tuleks praegu jätta kõrvale. sest me ei suuda selles osas kokkuleppele jõuda. aga südames olen ma härra Riquet poolt, kes ütles, et me ei suuda saavutada ühtset Euroopa raudteeturdu, kui me ei tee selget vahet nende vahel, kes haldavad infrastruktuuri ning teiselt poolt nende vahel, kes äh, kasutavad seda infrastruktuuri teenuste pakkumiseks kui kohus, me peame siis ära ootama kohtuotsuse lahtisidumise osas ning komisjoni reaktsiooni. aga artikkel kolmteist ja lisa kolm raudteeteenuste kohta muutub järjest tähtsamaks. sest tõsiasi on ju see, et terve rida nendest teenustest on kriitilise tähtsusega selles, et raudteed üldse toimida saaksid seetõttu on kummaline, et kui me räägime kompromissist artikkel kolmteist asjus, siis seal öeldakse, et kui teenus on seotud raudteega, siis peab ta oma tööd organiseerima niimoodi, et nendel kahel äh, tiival tehakse vahet, aga sõna õiguslik on välja jäetud. me peame vähemalt, isegi kui me jätame lahtisidumise kõrvale, äh, peame me tagama siin artiklis äh, sõltumatuse ning seda saab teha läbi sõna õiguslik kasutamise. peale selle need argumendid, mida siin nüüd kasutati, proua Fils ütles, et lahtisidumine aitab kaasa ka turvalisusele, aga kui vaadata nüüd Raudteeametite statistikat, siis turvalisemad riigid on just Ühendkuningriik ja Holland kus on täielik lahtisidumine, seega ma ei saa aru, kuidas lahtisidumine võiks ohustuda, ohustada turvalisust. ma nõustun härra Kraameriga selles osas, et regulaator, tugev regulaator on kriitilise tähtsusega. ärge seega hakake tema tööd takistama sadade erinevate protseduuridega ja suurte paberihunnikutega. regulaator peab olema institutsioon, mis saab sekkuda, kui turg ei saa toimida. me ei tohiks siin äh, raskendada tema tööd bürokraatiaga, ta peab saama selgelt tegutseda, me arvame, et peaks olema Euroopa regulaator ning me peaksime astuma esimese sammu selles suunas, vaatame siis, kui kaugele me sellega jõuame. kõik, mis puudutab tehnilisi üksikasju, litsentse, veeremi jaoks ja nii edasi siis me peame tugevdama Euroopa Raudteeameti jõudu. litsentsid ja tehnilised üksikasjad, neid sageli kasutatakse ettekäändena kaitsmaks turgu, oma turuosa. Öeldakse, et jah, te võite küll turule siseneda, aga te peate kõigepealt kulutama miljoneid eurosid selleks, et teie vedur, veduritüüp heaks kiidetaks ning siis paar aastat hiljem leitakse veel uus ettekääne niisiis, meil on tarvis läbipaistvust. oluline küsimus on, kust leida ressursid tõhu-, parandamaks tõhusust. eelkõige peaksime me mõtlema tarbijate, kasutajate peale ning alles siis ettevõtete peale. ma arvan, et raportöör on dokumenti sisse kirjutanud liiga palju aspekte, miks, mis muudaksid protsessi palju keerulisemaks, teavitamise näiteks palju keerulisemaks. see raskendab äh, raudtee-ettevõtete tööd, me peame arvesse võtma, kuidas, milline on nende töö spetsiifika, kuidas nad suhtlevad personaliga ning me peame parandama nende tõhusust. me peame mõtlema majanduslikult võtma arvesse ka seda, et nad pakuvad ju avalikku teenust inimestele, kes kasutavad ronge. härra esimees, see on minu viimane sõnavõtt Transpordikomisjonis arvatavasti, seega pärast kahteteist aastat soovisin ma väljendada oma ärritust. me oleme suutnud teha nii vähe selleks, et avada raudteeturud. kui vaadata Karum van Miirdi üheksakümnendate alguses ja mida ta üritas teha lennunduse ja raudteede heaks kui vaadata neid reformiprojekte ning seda, kuidas üritati muuta ka lennundussektori kultuuri ja tegutsemist ja kui võrrelda siis seda raudteesektoriga, siis see on tõesti ärritav. nagu te oma sissejuhatuses ütlesite, on raudteesektoris saavutatud väga vähe edu. aga ma ei sooviks lõpetada negatiivselt, tahaksin ka öelda, et mul on teil olnud võimalus töötada mul on võimalus olnud töötada koos teiega kaksteist aastat ning väga huvitav oli näiteks merenduspaketi kallal töö teiega, härra esimees, ning teistegagi siin. seega me midagi ikkagi saavutasime, võib-olla ei ole see just praegu rambivalguses, aga vähemalt me oleme saavutanud asju, mis on tegelikus maailmas ka olulised. pärast kahteteist aastat võime me arvata, et me oleme natukene suutnud seda maja edasi ehitada, kuigi kahjuks mitte nii palju raudteede jaoks. Well, before I hand the floor to the commission, Mr Sturks, Dirk, I äh, enne kui sõna saab komisjon, Dirk, äh, lubage äh, teile paar sõna öelda selle kaheteistkümne aasta kohta siin komisjonis, kui te meid olete teeninud. kui me vaatame seda tööd, mida te olete teinud, eriti just nimelt meresektoris ja muidugi see töö, mida olete ära teinud äh, raudteede edendamisel, raudteepaketid, mul on veel väga hästi meeles need pikad tunnid äh, Paulo Costa äh, ka koos lepituskomisjonis Äh, meie pidasime neid ja tema muudkui õõnestas neid. Äh, kuid äh, mulle jääte te alati meelde kui alalise komisjoni Maare raportöörina, kui eh, prestiiži õnnetus oli meie töö sisuks ja see töö, mis me selles osas tegime, loodetavasti jääb parlamendi ajalukku suure saavutusena. ja mul on väga hästi meeles eh, see juurdlus eh, ja ma kasutan seda sõna ettevaatlikult, kuidas te sadama pealiku äh, Äh, küsitlesite ja et ta lõpuks siis hakkas rääkima, mis juhtus. Äh, on teilgi veel meeles, et ainult tänu teile me jõudsime asjani tegelikult. see on legendaarne, mida te tegite sellel komisjonil. ma tean, et komisjonis ma tean, et äh, te lähete pensionile, täna on teie viimane päev. keegi ütles, et te kavatsete kitarri mängima hakata nüüd rohkem ja ka võib-olla kokandusega tegelema hakata aga kindlasti on eesmärgiks äh, oma perega rohkem aega veeta, eriti teie lapselapsega. me tahaksime tänada teid äh, selle kaheteistkümne aasta eest. Äh, ma olen teiega palju koostööd teinud, olnud teiega koos koordinaator, olnud esimees siis, kui teie olete koordinaator olnud. soovime teile kõike head, teile ja teie perele tulevikuks ja võib-olla tuleksite siia, et saaksin teile komisjoni nimel üle anda äh, mõned äh, väikesed äh, kingitused tänutäheks, suur tänu! mul on väga hea meel, et te sellest prestiiži juhtumist rääkisite. kuidas üldse minuni see raport jõudis? nimelt, eh, teie olite tollal sotsialistide koordinaator, kristlike demokraatide koordinaator oli Hatsidakis, me kohtusime kolmekesi Hatsidakis, ütles mina seda raportit ei taha endale seda sellepärast, et kui ma selle saan, siis ma pean selle omakorda edasi andma fraktsioonis hispaanlasele ja mitte ühtegi eh, sõna ka seda sinna raportisse sellisel juhul kirja saab ja Brian ütles, et mina ei taha just sellel samal põhjusel ka seda ja mõlemad vaatasid siis mulle pikalt otsa ja nii see mulle sülle langes. ja ausalt öeldes see minu karjääri üks kõige parimaid hetkeid ja niimoodi koordinaatorite komisjonil asi toimub. Eh, ärge arvake, et seal on midagi eh, mõistlikkusega tegemist. mees, kes mind asendab, on saalis tagaotsas seal, Philipp, palun näita ennast, järgmisest nädalast on siis Philipp, teie kolleeg. suur tänu veel kord ja suur tänu, kallid kolleegid, koostöövalmiduse eest okei okay,, Mr Black nüüd äh, härra komisjoni esindaja, teil on küll raske ülesanne pärast seda sõna üle võtta, mm, aga teie aega ma ei piira, nii et komisjon, palun, sõna on teil. Äh, suur tänu, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada äh, parlamendi raportööri tehtud töö eest suve ajal ja suur tänu nende jätkuvate jõupingutuste eest jõuda kokkuleppele nõukoguga komisjoni tekstis. ega ei ole üllatus, et me jätkame teiega konstruktiivset koostööd või tahame seda jätkata ja jõuda kokkuleppele siis nii pea kui võimalik loomulikult uuesti sõnastamise peamine eesmärk on tagada see, et äh, raudteeturud äh, toimiksid. Äh, me oleme saanud väga palju kogemusi juurde selle protsessi läbi ja võib-olla nendest kogemustest siis ka kasu. nüüd härra esimees, kui lubate, räägiksin mõnedest konkreetsetest küsimustest. meil on kindlasti vaja korralikku finantstaristut, mis tagaks nii avaliku kui erasektori investeeringud pikaajaliselt Äh, ma olen varem töötanud äh, infrastruktuuri äh, peadirektoraadis ja tean, kuidas see on ja loomulikult infrastruktuur peab saama piisavalt rahastatud. nagu te teate, uuesti sõnastatud dokument peaks aitama siis need eesmärgid saavutada. väga pikalt räägiti täna eh, nii-öelda kõikide teenuste juurdepääsu osas, see on kindlasti üks selle ettepaneku peamiseid elemente ning komisjon endiselt loodab, et parlament suudab selles võtmeküsimuses meid toetada sealhulgas ka selles osas, mis puudutab äh, raudteeettevõtjate ja äh, teenuste pakkujate äh, vahelist eristamist. rääkisite sellest täna ja loodetavasti need läbirääkimised jätkuvad hiljem. ja me tõesti sooviksime, et komisjon leiab õige lahenduse. nüüd reguleeriv asutus jah, eh, ettepanek, eh, see on mulle väga meeltmööda, eh, kindlasti tuleb neid parandada. me arvame, et peab olema reguleerival asutusel võimalus arvamust avaldada tehnilistest küsimustest, näiteks nagu tulemuseesmärkide ja, ja finantsvahendite vaheline seos, reguleeriv asutus on siin kindlasti kõige olulisem, tagamaks selle, et raudtee-ettevõte ettevõtteid juhitaks paremini ja loomulikult tuleb paremini organiseerida ka reguleerivate ametite vahelist koostööd, et mitte ei tekiks kattuvust, kuid praegu liikmesriikides ähm, kahekümne viiel raudteeturul on äh, välja arenemas väga tugevad äh, reguleerivad asutused, kuid nende koostöö peab olema tõhus selleks, et kogu asi üldiselt toimiks ja nüüd üks lühikene märkus ähm, Äh, segaduse kohta, mis, mis on tekkinud, nimelt et justkui meie ettepanek hakkaks sekkuma sellesse, kuidas liikmesriik äh, reguleerib äh, õigust streigile, komisjon seda kindlasti teha ei taha, see on äh, siin mingisugune eksimus tekkinud. Äh, me oleme ainult öelnud seda, et mitte aasta, mitmeaastastes äh, kavades tuleb ette näha varuplaanid selliseks juhuks, kui äh, teenuste pakkumine peaks millegipärast peatuma ja et miinimumteenused tuleb tagada, kuid meie mitte mingil juhul ei nõua kellegilt, et need miinimumteenused tuleb sisse tuua, see on liikmesriigile otsustada ja lõpetuseks rõhutaksin seda, kui oluline on meie jaoks see, et see ettepanek ikkagi kuhugi jõuaks me samal ajal tegeleme juba mm, kaubaturgude avamise alaste ettepanekutega ja lahtisidumisega ja loodetavasti järgmise eh, näd-, nädala, vabandust, järgmise aasta lõpuks, järgmise nädalaks ei jõua, kuid järgmise aasta lõpuks võib-olla jõuame lahendusele järgmistel nädalatel äh, võib-olla äh, on võimalikud valikuvariandid juba paberil ja, ja võib-olla tekib meil siis ka võimalus komisjoniga hakata nendest väga olulistest asjadest rääkima ja loomulikult õuesti sõnastatud öö, äh, dokumendi vastuvõtmine oleks esimeseks sammuks sellel teel. suur tänu ja proua Serakiani, kas võtate selle asja kõik kokku? jah, suur tänu, härra esimees. ma tahaksin omalt poolt tänada kõiki arutelul osalejaid. ütleksin võib-olla nüüd nii palju, et äh, palun äh, lugege härra Lampeduusa raamatut Il Catroparto. Äh, see puudutab seda, kuidas Äh, teinekord äh, üritatakse maailma revolutsiooniliselt muuta mitte midagi saavutamata ehk teisisõnu, mida rohkem muudetakse, seda selgemaks kujuneb, kuidas asjad on alati äh, ikkagi ühed ja samad äh, ja ühtemoodi ja mul on selline tunne äh, olnud ka selle uuesti sõnastamise puhul. Äh, komisjon on mind toetanud tegelikult minu töös, kuid tundub, et parlamendis tekivad probleemid, me oleme juba aasta jäänud ajakavast maha Äh, valge raamat transpordi osas tuli ka hiljem, kui oleks pidanud tulema, ei ole üldse räägitud üle-euroopalistest transpordivõrgustikest ja nüüd äh, palutakse, et me loobuksime millest, millestki, mis meile on väga oluline, lihtsalt sellepärast, et asjad jõuaksid kiiremini ühele poole. minu meelest parlament peaks olema siiski oma otsustes autonoomne ja sõltumatu. parlament peaks oma tööd saama teha temale vääriliselt. nii et kui on neid, kes arvavad, et me peame ülepeakaela kiirustama ja eirama samas siis meie õigust arutelule, siis neil on see õigus, aga kas see on õige, ei ole õige. aastal kaks tuhat seitse rääkis härra Kraamer lahtisidumisest, härra Simson toetas seda aastal kaks tuhat kümme, me oleme ju sellest asjast rääkinud. ja samas nüüd aastal kaks tuhat üksteist ütleme, et jah, Äh, toetagem lahtisidumist, aga mitte veel. ma arvan, et me peaksime siiski natukene enesekindlamad olema ja võib-olla eemalduma komisjoni ettepanekutest ja nõukogu algatustest. nõukogu algatustekst öö, äh, on jäänud äh, väga palju nõrgemaks kui komisjoni ettepanek ja meie peame oma poliitilist äh, tööd ja kohustust kandma. ja see tähendab seda, et me peaksime jääma selle juurde, et Euroopas on vaja täna tugevat reguleerivat asutust. härra Sterksil on täiesti õigus. tegemist on selle transpordituruga, kus Euroopa on tõsistes raskustes, kus Euroopa ei suuda täna tegutseda seda mitte sellepärast, et Euroopa Parlamendi saadikud seda ei soovi, vaid äh, väliste jõudude tõttu me ei suuda täna mitte midagi muuta. ja see tähendab minu meelest seda, et panuseid tuleks tõsta. sest et praegu ei ole komisjonil olnud piisavalt julgust äh, esitada jõuline ettepanek, mis tähendab seda, et meie peame nüüd äh, Äh, justkui loobuma tugeva sõltumatu reguleeriva asutuse loomisest, kuid reguleerija peab siiski oma tööd saama teha õigesti, peab äh, kuidagi äh, tagama konkurentsi, kuid ennekõike selle, et turg toimib kõigi jaoks, kõikidele turul osalejatele ja tulevastele osalejatele rahastamise osas tuleb samuti ehm, lisatööd teha, kuid vähemalt siin oleme me minu meelest õigetele rööbastele sattunud. see puudutab nii müra kui ka teisi küsimusi, millele uuesti sõnastatud dokumendis viidatakse olen võtnud kuulda need märkused, mida kolleegid rääkisid lahtisidumise kohta, see tuleb veel variraportööride kohtumisel arutelule ja, ja räägime ka turu avamisest kuid liberaliseerimine ei ole võimalik, kui selleks kõigepealt ei astuta esimene samm. me kõik räägime sellest, et me tahame avatud turgu, kõik on nõus sellega, et eh, raudteesektor tuleb liberaliseerida, me kõik oleme öelnud, et parlament peab selle eest võitlema. kuid praegu me seda tulemust ei suuda saavutada ja tundub, et mõned mõtted lihtsalt eh, jooksevad liiva mul on väga kahju, et härra Kanchan ja härra Rike tunnevad mõru maiku suus, kuid see raskus on meie ees olnud kogu aeg. me oleme üritanud jõuda kompromisstekstile, kuid Euroopa Parlament ei saa eh, seda kogu asja rööbastelt maha ajada, me peame eh, tegema seda koostöös teiste institutsioonidega, ainult meie ei pea olema need, kes peavad nõustuma teiste poolt esitatud kompromissidega. me peame natukene jõulisemalt äh, edasi liikuma. ja unustada ei tohi minu meelest ka seda, et see ümbersõnastamine ju seda küsimust puudutab, me tahame komisjonile öelda, et me ootame nendelt väga selgelt ettepanekut äh, Eh, lahtisidumise ja liberaliseerimise kohta ja me tahame neile seada konkreetse kuupäeva, millaks see ettepanek peaks tulema. nii et me üritame jõuda kokkuleppele nii kiiresti kui võimalik ja Euroopa kodanike jaoks, aga mitte sellepärast, et Euroopa Komisjon seda tahab. suur tänu, proua Serakiani! tuletan kolleegidele meelde, et et äh, muudatusettepanekute läbivaatamine äh, toimub kümnendal oktoobril, päev enne, kui me hääletame, ehk siis hääletus üheteistkümnendal oktoobril ja täiskogus on asi novembris. suur tänu ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, viimane tänane sisuline punkt, härra Sassada rapo-, arvamus kodanike teenistuses oleva Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine. härra Sassada sõna teil, kuid võib-olla paar hetke, sest et need, kes soovivad lahkuda, võiksid seda teha nüüd. nii et, kallid kolleegid, need, kes teist arvavad, et see oluline arutelu ei ole oluline, lahkuge saalist, kuid tehke seda vaikselt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 palun minge välja nii kiiresti kui võimalik. Please, people. Okay. Mr Zasada. härra Zasada, aitäh teie kannatlikkuse eest. tahtsin, et teil oleks võimalus äh, vaikuses äh, väljendada seda, mis teil öelda on. suur tänu tihtipeale me ei mõista, et äh, tegevus kosmoses ning kosmoseteenused ja tooted on majanduskasvu ning meie ühiskonna arengu jaoks väga olulised. üks peamistest kasusaajatest kosmosestrateegia puhul on transpordisektor. ma ei saanud teksti kuigi pikaks venitada, kuid üritasin siia kaasata kõik olulisemad küsimused mille meie komisjon peaks äh, vastutavale komisjonile saatma. kõigepealt me peaksime andma oma parima, et Euroopa Liidu kosmosestrateegia looks parimad tingimused tehnoloogia arendamiseks, mis aitaksid kaasa liikluse ning kõikide transpordiliikide parendamiseks ning haldamiseks teiseks, me ei saavuta säästvat arengut kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga kooskõlas, kui meil ei ole toimivat transpordisektorit. siin on kosmose strateegia oluliseks äh, instrumendiks, et kõigepealt äh, vastu astuda sotsiaalsetele väljakutsetele, sest äh, sellest tuleneb inimeste jõukus, teiseks majanduslikus plaanis, sellepärast et kosmosestrateegia on uute teadmiste ja uute toodete allikaks ning kolmandaks on oluline ka strateegiline aspekt, sest autonoomsed GPS-süsteemid suurendavad meie sõltumatust kolmandate riikide poolt opereeritud süsteemidest. me peaksime kosmosenõukogude tööd muidugi kõrgelt hindama, kuid kahjuks äh, seitsmest kohtumisest ainult ühel on arutletud äh, transpordi teema üle Euroopas ning ei võetud arvesse ka äh, kosmosestrateegia olulisust transpordi suhtes, sellepärast tahaksin teile ette panna, et enne kui transpordinõukogu kaheksandat korda koguneb, siis meie komisjon saadaks oma seisukoha selles küsimuse, kutsudes üles nõukogu astuma suuri samme selles küsimuses. olen kindel, et kosmosetehnoloogiast saavad suurimat kasu õhusakt, õhutranspordisektor, Galileo ja ja meil Äh, õnnestub kindlasti tänu sellele suurendada lennutranspordi ohutust Euroopas kutsun üles ka välja töötama ajakava programmide äh, ja nende rahastamise tagamiseks. samuti suurendab kosmosestrateegia mere ja maanteetranspordi ohutust mis puudutab teemaksude kogumist, ohutust teedel e, e-kooli ja reaalajas liikluse jälgimist. meil on peagi ees arutelu digitaalsete tahograafide üle. tahaksin välja tuua, et ilma tõhusa GPS-süsteemita ei äh, toimi digitaalsed äh, tahograafid äh, nii, nagu nad võiksid toimida. ja toon arvamuses välja ka selle, et me peaksime andma oma parima, tagamaks, et Euroopas on adekvaatselt tagatud infrastruktuuri kaitse, kui me kaotame osad satelliitidest kokkupõrgete tagajärjel, mis toimuvad kosmoseprügiga, siis uue satelliidi väljasaatmine nõuab äh, suuri investeeringuid ja aega. seega me peaksime vähendama selliste juhtumiste äh, toimumist miinimumini ning äh, pärast seda, kui ma selle arvamuse ette valmistasin, siis äh, tekkis äh, GMES programmi rahastamise osas küsimus, kui te arvate, et see küsimus tuleks sellesse dokumenti kaasata, siis kuulan huviga teie parandusettepanekuid. küsimus on selles, et finants perspektiivist ei ole kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias mingisuguseid rahastusi ette nähtud sellele programmile tahaksin äh, tänada meie sekretäriaati, kõiki kolleege ja olen äh, muidugi valmis kuulama ära teie märkused, aitäh. suur tänu, härra Zasada. proua Tikal. suur tänu, härra esimees. tahaksin õnnitleda härra Zasadat tema arvamuse eest ning tahaksin lisada omalt poolt mõned ideed. kõigepealt Euroopa Liidu kosmosepoliitika on oluline nii kosmoseuuringute seisukohast kui ka transpordi kliimamuutuse, turvalisuse, konkurentsivõime ning ka töökohtade osas kuigi Euroopa Liidul on pädevus olemas nendes valdkondades, ei kasutata seda piisavalt ära, sest ähm, pädevus on liigalt killustatud ning selleks, et mõjutada ning kaasata kodanikke võimalikult ähm, kosmoseprogrammidesse, ning äh, satelliitkommunikatsioonidesse, mis on üle kuuekümne protsendi telekommunikatsioonidest. Euroopa Liidu äh, kosmosetööstus äh, on mahus üle viie miljardi euro ja meil on üksteist operaatorit, kellel on sada viiskümmend kolm satelliiti ja sinna sektorisse on palgatud üle kuue tuhande inimese. kaheksasada miljardit eurot on see maht, mis on seotud geolokalisatsiooniga ja kosmosepoliitika on äh, oluline algatus, mis puudutab äh, tööstusstrateegiat ning äh, see on oluline selleks, et saavutada ähm, erinevate programmide puhul häid tulemusi nagu Galileo ja GMS Nende programmide puhul ütles komisjon, et äh, eriti just GMS-i puhul, et tulevikus seda enam ei rahastata ning kahe tuhande üheteistkümnendal aastal peaks komisjon välja tulema õigusakti ettepanekuga, et äh, kohaldada teiste programmide jaoks õiguslikku raamistikku. tahaksin rõhutada, et kosmose struktuur äh, on oluline meie ühiskonna toimimise jaoks. kosmosetööstus on strateegiline sektor. internet, televisioon, transport, kriisiabi sõltuvad kõik meie komisjoni, vabandust, kosmosepoliitikast ning meie suurimaks probleemiks on minu meelest see, et me ei taga piisavalt rahastust teadusuuringutele, mis lubaksid äh, erinevate süsteemide nagu Galileo kasutamist nende täisvõimsuses ning kuigi me oleme viimastel kuudel saanud suuri ja häid tulemusi kosmoseuuringute valdkonnas, siis kahjuks GMS programmi ei äh, rahastata enam tulevikus. ma arvan, et me peaksime siin äh, tegema omapoolseid parandusi, et seda seisukohta rõhutada. aitäh, härra esimees. ka mina tänan äh, minister Sassadat arvamuse kirjutamise eest ja ütlen äh, kohe alguseks ära, et Aldel ei ole erilisi probleeme selle arvamuse, arvamuse projektiga. Äh, nii on Alde alati toetanud nii Galileo kui GNSS projektide arenguid ja on ka rahul, et ka selles arvamuses on äh, rõhutatud seda, et on vaja vaja välja tuua kindlad ajagraafikud ja miks mitte ka hiljem arutleda finantsküsimuste teemal arvamuses ähm, on välja toodud ka need mõtted, et satelliidisüsteemid ja kosmosetehnoloogia on oluline transpordis selle nii sujuvuse kui turvalisuse tagamises, aga ka e siis väljakutsete või appikutsete, nõndanimetatud e-koolide äh, üle ja nii edasi. ma arvan, et mul ei ole mõtet kõiki neid punkte, punkte üle korrata, mis on raportis või arvamuses välja toodud oleme üldiselt nõus selle suunaga, mille arvamuse koostaja on valinud ja kui edaspidiste arutluste käigus tekivad olulised mõtted, mida me tahaksime lisada, siis ähm, kindlasti teeme parandusettepanekuid. aitäh! suur tänu, proua Foster! Thank you, Chairman. I'd um, like to thank the rapporteur. suur tänu, tänan äh, raportööri tehtud töö eest. Um, olen intergrupi asepresident ning loomulikult vaatame siin transpordi aspekti, kuid küsimus ulatub palju kaugemale, kui me vaatame äh, näiteks äh, Prantsusmaa kaasatust sellesse sektorisse või äh, Ühendkuningriigi kaasatust, kus toodetakse satelliite ning äh, me peame vaatama, mida me saame ära teha. näiteks äh, kui tekkis oma GPS-süsteemi või Galileo loomise küsimus. küsimus on selles, et kosmoseprogrammid ei ole odavad. kui me tegeleme kosmoseuuringutega, kui me Äh, viia läbi uuringuid kõikjal Euroopas, siis see ei ole sugugi mitte tasuta, nii et äh, praeguses raskes olukorras, mis Euroopas valitseb, äh, tahaksin siiski näha, et valitsused jätkavad sellel teel Galileo suhtes on olnud palju küsimusi ja äh, rahastuse alased probleemid ei olnud kindlasti abiks. seega peab komisjon ja ka kõik äh, muud asutused äh, tegema oma parima, et kui me tuleme uute ideedega välja ja uute projektidega, siis tehtaks seda võimalikult professionaalselt. ma arvan, et üks põhiprobleeme oligi just professionaalsusega. kuid kui me vaatame Caesarit ja tootjaid, siis äh, siin äh, ei ole küsimus mitte ainult äh, rahastamises, vaid äh, me tahame ka, et äh, liiklus oleks võimalikult sujuv, transport oleks võimalikult sujuv ja see on üks põhilisi küsimusi, mida ka kolleegid on siin tõstatanud. ma arvan, et me peame vaatama ka julgeoleku ja ohutuse küsimusi. eriti just paaria riikide puhul. me peame siin võtma täiskasvaniku lähenemise ja tahaksin äh, rõhutada, et äh, me peame jätkama samal teel ning olema proaktiivsemad äh, ning jätkama oma ettevõtmistega. proua Lichtenberger. jah, jätkan samal noodil. puudutab kõiki neid arutelusid äh, satelliitide programmi Eh, vajalikkuse kohta Euroopas. Need arutelud on mõneti kannatanud viimastel kuudel, sest ei ole kaasatud ka seda sõjalist aspekti, sest neid satelliite saab kasutada ka sellel eesmärgil. meile on korduvalt öeldud, et neid satelliite hakatakse kasutama majanduslikel ja tsiviileesmärkidel siis aga selgus ka, et eh, sõjaväeline kasutus saab olema üsna laialdane, võib-olla isegi peamine. ning siit tekkisid ka mõningad probleemid. mina panin tähele, et kurdetakse, et ei peata, peeta kinni öö, rahastamisreeglitest, samas loomulikult see sõjaväeline aspekt motiveerib valitsusi ka paremini rahastama. samas peaks olema võimalik neid satelliite ka majanduslikel põhjustel kasutada, majanduslikel eesmärkidel. ma kardan, et selle, see süsteemide kasutuseesmärkide küsimus langeb meie arutelude keskmesse Need süsteemid on olulised transpordi jaoks samuti, näiteks täna rääkisime me kaubatranspordist, kui on võimal-, kui, kui näiteks on võimalus jälgida ohtlike ainete teekonda, siis see tagab ka suurema turvalisuse. kui loomulikult äh, hädaabiteenustel on juurdepääs nendele teenustele, siis nad saavad ka kohapeal tõhusamalt reageerida samuti saame me seeläbi vähendada keskkonnakahjusid, seirata keskkonnakahjusid. seega sellel tehnoloogial on suur potentsiaal. aga samas peame me pühenduma selle, põhjalikult selle edasiarendamisele. ning peamine on, et me oleksime ausad, lööksime kaardid lauale, kui me räägime sõjaväelistest kasutus võimalustest. muidu, muidu lihtsalt inimesed ütlevad, ah las valitsused maksavad selle kinni ja siis võib juhtuda, et hakataksegi neid satelliite kasutama ainult sõjaväelistel eesmärkidel. läbipaistvus on kõige tähtsam. siin on vähe inimesi nagu kaugeid tähte galaktikates kohal praegusel hetkel, aga, aga meil on tarvis rohkem inimesi ka huvituma panna sellest teemast. suur tänu. proua Kurmi, suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle põhjaliku töö eest väga olulisel teemal. kosmosetehnoloogia on väga vajalik meie ühiskonna arengule see mõjutab sageli otseselt meie kodanike elu. see äh, aitab kaasa Euroopa Liidu nii sise- kui välispoliitikale. siin on sotsiaalne aspekt, sest meie kodanikud sõltuvad ka näiteks keskkonnaküsimustes, kliimavastases võitluses ning turvalisuses, kosmosetehnoloogiast, humanitaar- ja arenguabi, transport ning e, ka infoühiskond äh, saavad sellest kasu. mis puudutab majandust, siis äh, kosmosetehnoloogia toob kaasa uusi teadmisi, uut, uusi koostööviise, see on innovatsiooni liikuma panevaks jõuks ning suurendab ka, ka äh, majanduskasvu, konkurentsivõimet ning töökohtade loomist. mis puudutab strateegilisi huvisid, siis kosmos aitab tsementeerida Euroopa Liidu positsiooni rahvusvahelisel areenil ning aitab kaasa meie majanduslikule ning poliitilisele sõltumatusele. ma tahaksin rõhutada seda transpordipõhist eh, lähenemist, ma nõustun äh, raportööri arvamusega, et seitsmel kosmosenõukogul on mainitud transporti üks kord ainult ning seda, kui oluline on kosmosepoliitika transpordi jaoks, pole leidnud rõhutamist kosmosenõukogude jooksul. seega minu ettepanek on, et, et ka nemad üksikasjalikumalt töötaksid selle kallal. suur tänu, härra Riike! Merci, monsieur le president, d'abord félicit-. suur tänu, härra esimees, tahaksin äh, raportööri õnnitleda tehtud töö eest ja tahaksin lühidalt äh, rääkida ühest konkreetsest punktist. kosmosepoliitikas äh, on palju aspekte, mis puudutavad transporti, raportis on see selgelt välja töödud, kuid küsimus on selles, et äh, kosmose ja maa kasutamise vahel vähe liikumist. ma arvan, et äh, me peaksime siin arvesse võtma seda, et kosmosesüstikud on samuti transpordivahend ja et äh, tulevikus on võimalik ka kaupade ja isikute kosmoses transportimine meil on praegu siin kriisiolukord. süstikute osas me näeme, et Venemaal on probleeme ja et äh, erasektori äh, kaasamine on äh, Euroopa jaoks tõsiseks probleemiks. me peame siin vastama küsimusele, milline saab olema Euroopa Liidu kosmosesüstikute poliitika me oleme lõpuks olukorras, kus ainuke jätkusuutlik kosmosesüstikute poliitika ongi Euroopa oma ja öö, poliitika kas öö, Venemaal, Hiinas või Ameerika Ühendriikides ei eksisteeri ja kui ei ole poliitikat, siis ei saa olla ka süstikuid. ja siin on otseselt transpordi aspekt kaasatud kosmosepoliitikasse ja me oleme selle aspekti jätnud äh, vaatluse alt kõrvale. süstikute probleem on aktuaalne kõikjal maailmas. ja aga meie ei arutle siin parlamendis kunagi kosmosesüstikute teema üle, nii et ma arvan, et see on oluline küsimus. me arutleme kosmosejaamade üle, ehkki ja me ütleme endale rahustuseks, et kõik toimib hästi, ehkki tegelikult on seal samuti suuri probleeme ma arvan, et süstikute probleem puudutab meid äh, otseselt ja et see on praegu väga kriitiline küsimus, ma arvan, et me peaksime selle küsimuse oma arutellu kaasama. suur tänu lõpetuseks äh, ka minu poolt, suur tänu, härra Zasada, selle arvamuse eest, ma räägiksin kahest küsimusest. kõigepealt see, mida rääkis härra Riikei kosmoserakettide küsimus. nimelt äh, mind hämmastab see, et äh, kosmosenõukogu kohtumisi on olnud seitse kokku ja samas absoluutselt sellele ei viidata, nii et teil on täiesti õigus, kui te rõhutate seda, et transpordisektorile ei ole siin piisa-, piisavalt tähelepanu pööratud Euroopa äh, kosmosepoliitika arendamisel, nii et mina teid toetan kindlasti kahe käega selle konkreetse aspekti rõhutamisele. härra Gonzales komisjonist ehk heidate meile valgust selle kohta, miks transport on rju ja ei ole saanud piisavat tähelepanu, vähemalt seda tähelepanu, mida meie arvame, et ta peaks saama. härra Gonzales. suur tänu, härra esimees. alustuseks nii palju, et komisjon suure huviga luges läbi arvamuse eelnõu ehk teise, teiepoolse panuse siis raportisse ja me oleme nõus nende erinevate prioriteetidega, millele viidatakse ja, ja väga hea, et te olete tähelepanu pööranud oma huvipunktidele, kõigepealt transpordile muidugi. mulle tundub, et äh, võib-olla meil ei ole ühtset seisukohta selle kohta, kuidas tegelikult transport äh, on olnud käsitletud äh, Kosmosenõukogu äh, Äh, äh, dokumentides tegelikult transpordile seal viidatakse, kuid need resolutsioonid peaasjalikult keskenduvad Galileole ja satelliitnavigatsioon äh, süsteemidele ja tegelikult juba see ju näitab seda, et transport on resolutsiooni see väga oluline osa, võib-olla mitte nii põhjalikult ja kõiki aspekte haarates äh, kuid äh, siiski me sellele tähelepanu oleme pööranud. kuid äh, võtame kuulda teie seisukohad, et teie seisukohtadest vaadatuna ei ole saanud see teema piisavat tähelepanu, rohkem mul praegu ei olegi võib-olla öelda. suur tänu ja härra Sassada, nüüd teie, kas te soovite midagi lisada? jah, härra esimees, ma tahaksin äh, tänada kõiki minu arvamuse aktiivse panustamise eest ja suur tänu ka üles näidatud toetuse eest. Need äh, märkused, mis tehti, äh, tegelikult lähevad väga hästi kokku arvamusega üldiselt, sotsiaalaspektid, äh, uute töökohtade loomine, need on kõik väga olulised märkused, mida tuleb kuulda võtta, nii et suur tänu, et te need siinkohal välja ütlesite. räägiti ka sellest, et tuleks uusi teadmiste ja oskuste baase laiendada uute toodete väljatöötamiseks, ähm, julgeoleku aspektid ning maanteetransport, äh, need kõik on väga-väga olulised küsimused, nii et äh, suur tänu veel kord nende märkuste eest ja, ja jätkan oma tööd ja, ja ootan siis äh, teie edasisi ettepanekuid. suur tänu, härra Sassada! graafik peaks välja nägema nii, et muudatuse ettepanekute tähtaeg kukub kaheksandal septembril, hääletame transpordikomisjonis kümnendal ja üheteistkümnendal oktoobril. peame oktoobris sellest asjast äh, rääkima, sellepärast et ITRE komisjoni hääletus toimub nende novembrikuisel kohtumisel ja seega see ajagraafik on suhteliselt äh, pingeline, kuid Äh, täiskogus peaks see siis olema detsembris ja kui raportöörile see meeldib, siis kaheksandal septembril äh, muudatusettepanekute tähtaeg hääletame oktoobrikuisel istungil komisjonis. suur tänu! kolleegid, muude küsimuste all tahaksin ära mainida kahte kolleegi, nimelt äh, septembri lõpus lahkub üks meie sekretäriaadi liige, neli aastat on David Cato meie sekretäriaadis olnud. David äh, pöördub tagasi kodumaale, Prantsusmaale, Transpordiministeeriumisse ja ma tahaksin teda siinkohal tänada äh, teie nimel äh, tehtud töö eest viimase nelja aasta jooksul ja ma tahaksin koordinaatoritele meelde tuletada ka seda, et kell seitseteist null null täna pärastlõunal kohtume siin, koos, kohal on Kallas. kas on muid küsimusi tõstatada teil, kui ei, siis suur tänu, esimees tänab lahkelt ka tõlke ning istung on lõppenud järgmine kohtumine toimub neljapäeval, kaheksandal septembril kell üheksa hommikul, ühepäevane kohtumine ning aseesimees äh, juhatab seda kohtumist, sest et mina kohtun siis ministritega. suur tänu kõigile!